Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. lugupeetud daamid ja härrad, ma teen ettepaneku tööd alustada ja palun kõikidel, kes ei soovi meie koosolekul osaleda, saalist lahkuda ja teistel paluksin olla vaikselt, välja arvatud nendel, kellel on sõna. kõigepealt tere tulemast kolmele tänasele külalisele, kaks nendest võtavad ka sõna härra Martre, kes esindab äh, Edela-Prantsusmaa metsakasvatajate ametiühingut ja härra Darmonte, kes on metsamajanduslike omavalitsuste esimees Prantsusmaa Laandide departamangust. Nad äh, saavad täna sõna, kuivõrd me vaatame läbi Äh, meie tänast esimest päevakorrapunkti. Äh, ma, mulle öeldi, et meil on tehniline tõrge, tehnik palub, et me hetkeks peatame koosoleku, nii et mul on väga kahju. me peatame koosoleku paariks minutiks. kuid meil on väga tihe päevakava ning esimees Dahmont peab, peab ka peatselt lahkuma. Voilà, nous pouvons reprendre. Pardon pour cette interruption due à un problème technique. Euh, tehniline tõrge on nüüd lahendatud ja kolleegid, ma teen ettepaneku alustada päevakorrapunktist seitse. meil on täna hommikul palju tööd, sest pärast kuulamist, mis on ette nähtud seitsmendas punktis, on meil umbes viisteist hääletust. mitte ainult kuulamist puudutavas küsimuses vaid ka teistes komisjoni poolt äh, taodeldud vahendite üleviimiste küsimustes. kell üheksa äh, komisjoni siin veel küll ei ole, kuid nad äh, jõuavad peatselt ka kohale. seitsmes päevakorrapunkt teemal, vabandust, kas teil on probleem tõlkega? lugupeetud kolleeg mis, mis keelega on teil probleem? Poola keelega on tõlge. kas oleks võimalik see probleem kiiresti lahendada? eelarvekomisjoni koosolekul juulis, nagu te mäletate, toimus esimene lühike mõttevahetus teemal Euroopa Solidaarsuse Fondi kasutusele võtmine, toetamaks Edela-Prantsusmaad, mis kannatas erakordse ulatusega looduskatastroofi all eelmise, eelmisel kevadel ja paraku olid sellel katastroofilised tagajärjed Akvitaania metsadele. ja täna peamegi hääletama põhimõtte enda üle, kas kasutada Euroopa Solidaarsusfondi vahendeid selleks, et kahjusid hüvitada. õiguslik alus võimaldab meil siin seda teha ja teiseks häälenda, hääletame täiendavat eelarvet, mis on vajalikku selleks, vajalik selleks, et neid vahendeid kasutada, nagu seda näeb ette õiguslik alus. koos koordinaatoritega arvasime me, et äh, kuivõrd pretsedent on olemas, eelmine eelarvekomisjon nimelt kutsus Rumeenia esindajaid tutvustama Rumeenia probleemi, kui Rumeenia oli kannatanud looduskatastroofi all, siis meie leidsime, et oleks võib-olla asjakohane kutsuda siia kohale Prantsusmaa esindajad antud juhul ja kõigepealt annangi sõna härra Martrile mõneks hetkeks ja seejärel härra Tarmand teile. härra Martran. suur tänu, esimees, kõigepealt kutse eest, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, tahaksin rääkida tormist Klaus ja selle tagajärgedest. see toimus kahekümne neljandal jaanuaril ja Prantsuse valitsus selle tagajärjel Äh, võttis vastu abikava, mille eesmärgiks oli tulla appi kannatanutele ja ka hüvitada metsakasvatajaid. Äh, sooduslaenud, äh, mille taga oli avalik garantii, pandi paika ning tuli ka puhastada teed, alustada ülesehitamist, kuid see plaan jäi ajakavast maha ning seepärast äh, on katastroofis kohal, äh, katastroofi paigal, vaatamata sellele, et äh, teid on avatud, on siiski seal tohutu räga ja seepärast on päästetöötajatel raske nendele piirkondadele ligi Nous avons la vieille crainte des années 49 et nous sommes dans une situation aussi dramatique que celle-là. Euh, ceci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 Merci, monsieur le président merci mesdames messieurs les députés. suur tänu daamid ja härrad. Merci, monsieur le president pour. Euh, suur tänu teie härra esimees teie väga selgesõnalise ja veenva sõnavõtu eest. Teie sõnavõtt oli ka öö, äh, lühike, nagu me paraku olimegi kokku leppinud, arvestades meie komisjoni töökava ajasurvet ja nüüd annan ma sõna härra Dahmonteele, kes esindab metsamajanduslikke omavaja, omavalitsusi, neid äh, kommuune, külasid, kus äh, Akvitaanias kasvavad metsad ja mis äh, tugevalt kannatasid selles looduskatastroofis. Teil on sõna. härra esimees, daamid ja härrad ma olen Arsžusani linnapea, tegemist on omavalitsusega, mis sai kannatada kahekümne neljanda jaanuari katastroofis. me asume Akvitaania keskmes, meie territooriumil kasvavad männimetsad, meie kommuun on väga suur, keskmine pindala meie piirkonnas on seitse tuhat hektarit, kuid rahvast elab seal vähe, seitsekümmend protsenti kommuunides seal on vähem kui viissada elanikku ja kes mõnikord elavad vägagi hajali kahekümne neljandal jaanuaril puhusid tuuled tundide kaupa ja põhjutasid tohutuid kahjustusi infrastruktuuridele. kakssada tuhat äh, kasutajat jäid ilma elektrist, kakskümmend tuhat äh, peret jäid ilma veest, nelikümmend viis tuhat majapidamist jäid ilma telefonist, äh, puudus mobiiltelefonilevi ning lisaks hävitati teed, miljonid puud on, on murdunud või murtud. Prantsuse valitsus äh, hindas äh, kahjusid äh, üle viiele miljardile eurole ning kolm miljardit puhtalt metsa, metsandusele. ja kahut-, kahjustused on tõepoolest tohutud, seitsesada tuhat hektarit said kannatada kolmes piirkonnas Aquitania, Midi-Pyrenee ja Languedoc-Roussillon Akvitaanias kaheksakümmend protsenti puust on murdunud ning nelikümmend protsenti laandide ja Süüd-Girondi piirkonnas. meie majanduslik rikkus ja kultuurne rikkus tugineb metsadele. nagu härra Martre ka ütles, selle katastroofi tagajärgi võib võrrelda tulekahjudega, mis toimusid neljakümne üheksandal aastal ja mis tõid endaga kaasa kõrbestumise. mis puudutab metsandust enne üheksakümne üheksandat aastat ja enne äh, üheksakümne üheksanda aasta ja selle aasta torme on olukord selline, kus meil on üheks üheksakümmend tuhat kuupmeetrit puitu alles, see tähendab neljakümneprotsendilist kaotust. see näitab, kui tohutu on olnud see katastroof, mis mõjutab kogu metsandust lühikeses, keskmises ja pike, pikas perspektiivis. ja see puudutab äh, kolmekümne nelja tuhandet inimest Akvitaanias kahjud puudutavad ka turismi, jahindust, kohalikud omavalitsused, eriti metsandusel tegelevad omavalitsused peavad lahendama olulised raskused, vähenevad tulud metsandusest, see seab ohtu eelarved, väikestel omavalitsustel öö, tulud tulevad kümne kuni neljakümne viie protsendi ulatuses metsandusest ja selle ohtu sattumine tulevikus või toob endaga kaasa suured majanduslikud raskused. lisaks äh, langevad maksutulud, mis äh, on seotud ettevõtete tegevusega, kokkuvõttes äh, saavad omavalitsused vähem tulusid. kulud aga kasvavad suurel määral, kuivõrd tuleb taastada infrastruktuurid. väikesed teed, mida hooldavad omavalitsused, kannatasid väga ning kannatavad ka edaspidi, kuivõrd äh, metsast tuleb välja tuua nelikümmend tuhat kuupmeetrit puitu. Äh, te juba kuulsite sellest, et metsad on ka raskesti ligipääsetavad. on suur tulekahju oht, kuid me ei pääse hetkel metsale, metsatükkidele ligi. Need tuletõrjujad ei pääse ligi ja sellega kaasneb oht, et põlenud alad on võivad olla suuremad. me, meil on endiselt meeles neljakümne üheksanda aasta tulekahjud, kuigi tänapäeval on meil võimalik tule kustutamine ka õhust. looduskatastroofi oht on seega tohutult suur. laandide metsamassiiv on väga suur süsiniku siduja ning äh, hetkel me oleme kaotanud suure osa sellest. ka veeringluse jaoks on need metsamassiivid äärmiselt tähtsad. Äh, vee äravoolukanalid on hetkel ummistunud ja väga tähtis on need vabastada. sama tüüpi looduskatastroofide kogemus näitab, et äh, võivad tekkida olulised probleemid äh, soode jaoks. laandide metsamassiiv on üle-euroopalise tähtsusega minu arvates. suur osa Aquitania metsast on hävinenud, me peame selle taastama. töörühm, mis tegeleb selle metsamassiivi taastamisega ning äh, agronoomiaalaste uuringute instituut viis läbi äh, tulevikuuuringu aastani kaks tuhat viiskümmend ja seal võeti arvesse ka Grönelli ümarlaua järeldusi. seal rõhutati metsatööstuse tähtsust võitluses kliimamuutustega. süsiniku sidumise potentsiaali vähenemine on üks väga oluline tagajärg Klausi katastroofi tagajärjel samas kui kaotused on olulised äh, ka metsandusele. probleemiks on veemajandus, põhjaveed, bioloogiline mitmekesisus. paljudes paikades Euroopas on metsad viimastel kuudel hävinenud Kreekas, Hispaanias, Portugalis. ta on samuti ohus läbi linnastumise ning äh, kinnisvaratehingute metsa rolli tuleb Euroopa tasandil paremini tunnustada. härra esimees, daamid ja härrad, tuleks minna kaugemale kahe tuhande kuuenda aasta tegevuskavast, mis võeti vastu Euroopa Liidus. oleks vaja tõelist ühen-, ühist metsapoliitikat Euroopa Liidus. ja lõpetuseks ma tahaksin tänada kõigi meie pire, piirkonna elanike ja esindajate nimel, et Euroopa Liit annaks täielikult endale aru selle katastroofi mõõtmetest. Ehm, sooviksin, et Prantsusmaa taotlus vaadataks kiiresti läbi ning et liikmesriikide solidaarsus väljenduks Prantsusmaa suhtes. ja taaskord, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu! suur tänu, härra Tarmo Ante. ja nüüd saab sõna härra Johannes Vahter komisjoni Regio peadirektoraadist, kes pidi täna vara tõusma nagu meiegi, keda ma siin ennist ei näinud, ja kes öö, äh, esitab Euroopa Komisjoni seisukoha ning selgitab, miks komisjon sellise ettepaneku tegi. härra Vahter. Äh, ma tänan, härra esimees, selle võimaluse eest öelda paar sõna. mu daamid ja härrad Torm Klaus on nüüd kuuekümne kolmes juhtum, kui on pöördutud abi saamiseks eh, Euroopa Sotsiaalfond, Solidaarsusfondist. ja kolmandat korda komisjon nüüd kaalub eh, kriteeriume määruse valguses ja konsulteerib parlamendiga rahalise abi eraldamiseks eh, see on Prantsusmaa kuues taotlus abi saamiseks ja tegemist on esimese juhtumiga, mis kuulub äh, suurõnnetuste valdkonda, nii nagu need on määratletud määruses. Äh, varasemal ajal Prantsusmaale antav abi ei kuulunud äh, sellesse rubriiki. nimelt, kui me andsime kahe tuhande kolmandal aastal üleujutuste alast abi ja kaas-, tuhat neli ja kaks tuhat seitse troopilist tormi tekitatud kahju kõrvaldamiseks abi. samuti sai Prantsusmaa abi, kui orkaan Dean Prantsusmaad laastas. ja üks Prantsusmaa taotlus on tagasi võetud, nii et tänaseni on Prantsusmaa saanud viiskümmend üheksa miljonit eurot Euroopa Liidu solidaarsusfondist Eh, härra esimees, kõik need juhtumid ei ole võrreldavad selle kahjuga, mida tekitas torm Klaus. kolm koma kaheksa miljardit eurot oli kahjusumma ja see on kõige suurem mm, katastroof kahekümne neljandal jaanuaril toimus see torm, mis rahastas eh, Prantsusmaa edelaosa. kolmkümmend üks departemangu Prantsusmaal kannatasid ja üheksas departemangus kuulutati välja hädaolukord. ja mõned piirkonnad said tohutuid kahjustusi, kuuskümmend kolm protsenti lausa ja Londre departemang öö, eh, kannatas poole kogu kahjust. kõige rohkem me kuulsime, põllumajandus kannatas seitsesada tuhat hektarit metsa hävis ja Prantsusmaa hinnangutel nelikümmend kaks miljonit kuupmeetrit puitu äh, hävis äh, selles tormis. samuti infrastruktuurid kannatasid ähm, veevarustus, elektrivarustus, hooned kahjustusid, maanteed, raudteed said kannatada ning samuti mm, olid raskendatud puhastuskorrastustööd. vähe teatakse sellest tormist väljaspool Prantsusmaad ja põhjuseks on see, et erinevalt metsatulekahjudest tormid ei ole niivõrd muljet avaldavad ja ka televiisoris sellepärast ei näidata neid nii palju. aga sellele vaatamata Tormi Klaus tekitatud kahju on palju suurem kui kahju, mis on sündinud Kreeka äh, metsatulekahjudes ja nendest me teame väga palju äh, kreeklased ja prantslased on tublit koostööd teinud kohe pärast tormi. Äh, on toimunud mitmeid kohtumisi Mm, regionaalpoliitika peadirektoraadi ja Prantsusmaa ekspertide vahel ja kaasatud on ka põllumajanduse ja keskkonna peadirektoraatide esindajad. ehkki ametlik avaldus esitati alles ka teisel aprillil. Ähm, kaks nädalat on avalduse esitamise tähtaeg ja üsna viimasel hetkel esitati see taotlus, nii nagu tavaliselt kombeks on, aga see avaldus oli korralikult koostatud ja oli võimalik see kiiresti läbi töötada. erinevalt muudest juhtudest seekord ei olnud vaja küsida informatsiooni juurde, aga peab ütlema, et äh, kogu metsa kahjustuste kogusumma oli väga suur. Äh, tuleb arvestada erinevaid aspekte sellistel juhtudel Äh, metsa kõrgust ja vanust, äh, puidu hinda, samuti taasmetsastamise äh, kulutusi, metsa taastamisele minevat kulutusi ja põllumajanduse ja keskkonna peadirektoraadi töötajatega õnnestus kõik need matemaatilised arvutused teha ja raskused kõrvaldada. me teame, et solidaarsusfondist raha saamiseks on vaja kriteeriume täita künniseks. Prantsusmaa puhul on kolm miljardit eurot kahe tuhande teise aasta hindades, kolm koma neli miljardit eurot käesolevates hindades e, kui tegemist olnuks regionaalse madalama tasandi kahjuga, siis ei oleks arvatavasti e, taotlust rahuldatud, sest kahju ei oleks olnud nii suur. aga metsa kahjustamise ja metsatulekahjude puhul ongi äh, raske avaldusi rahuldada ja sellepärast varasemal ajal väga paljud on jäänudki rahuldamata, kuna kahju ei ole niivõrd suur. aga Prantsusmaa puhul oli kõik väga hästi dokumenteeritud ja mõisteti kahju ulatust. näiteks äh, finantskahjude hinnang äh, põhines Äh, ka nendel arvutustel, äh, kui suur oli äh, süsiniku sidumisega seonduv kahju metsa hävimisel tormi tõttu. aga peab ütlema, et ei ole üldiselt aktsepteeritud meetodit, kuidas hinnata ähm, metsade funktsiooni süsiniku sidujana see tähendab seda, et Äh, esialgsed viis koma kaks miljardit eurot, äh, äh, mis Prantsusmaa välja käis, sellest pidi komisjon lahutama üks koma kakskümmend kaks miljardit eurot. nüüd, mis puudutab veel ühte kriteeriumi, mm, nimelt kaudsed kahjud saamata jäänud tulu, siis äh, sellele nii palju tähelepanu ei pööratud. kuna tegemist on suurkatastroofiga, siis äh, ta kuulub Solidaarsusfondi poolt antavate toetuste alla ja kolm koma kaks miljardit eurot on üle künnise äh, ja sellepärast saab ka ta raha solidaarsusfondis, kuna kriteeriumid on täidetud. nii et Brand kahekümnendal mail lõpetas komisjon taotluse läbivaatamise ja eraldas finantsabi ja andis sellest ka kahekümne üheksandal mail soovituse parlamendile ja nõukogule komisjoni ettepanekut kinnitada ja me oleme, meil on hea meel selle üle, et Prantsuse taotluse on parlament kinnitanud. ja järgmine samm on nüüd lõpule viia öö, ähm, juba raha eraldamine ja selle kasutamine. nagu te teate, solidaarsusfondist rahastatakse teatud tüüpi meetmeid, näiteks tähtsate infrastruktuuri restaureerimine, puhastustööd ja nii edasi. tegemist on äh, avalikus sektoris toimuvate tegevustega, solidaarsusfondist ei saa kompenseerida äh, erasektoril tekitatud kahju, erametsaomanikele tekitatud kahju äh,. kui septembrikuus otsused kõik langetatakse, siis juba oktoobri keskel saab Prantsusmaa hakata korralikult raha kasutama. suur tänu kõikide nende selgituste eest. mul on üks sõnavõttu soov, proua Trüppel. Monsieur le president, ich werde deutsch sprechen ähm,. Ich würde... ma räägin prantsuse keelt, tänan. ma tahaksin teada komisjoni vabandust, saksa keelt, ma tahaksin teada komisjoni esindajalt, kas taasmetsastamise programme on ette nähtud äh, riigile kuuluvat territooriumil Prantsusmaal ja te ütlesite, et praegu ei ole veel olemas tunnustatud meetodit, millega hinnata, kui palju süsinikdioksiidi jääb nüüd sidumata metsa poolt, mis hävis aga meil on olnud väga palju uuringuid ja me võime eeldada, et orkaanid ja tormid üha sagenevad tulevikus. kas te teate, kas keegi äkki töötab ka täpsete meetodite väljatöötamisel ja millal nendega ühele poole jõutakse ähm,? suur tänu. Raimer Põõge soovis sõna. Raimer, minu eelkäija esimehena siin komisjonis on etendanud olulist rolli solidaarsusfondi loomisel. teisest küljest on ta ka õiguslikku alust puudutava raporti autor, me peame selle raporti lähiminutitel val-, vastu võtma. ja ma teen ettepaneku, et kui ta nüüd sõna võtab, et ta ka esitleks lühidalt oma raportit et siis paluksime pärast Jutal tutvustada oma raportit, mis puudutab äh, lisaeelarvet ja see võimaldaks meil aega kokku hoida, Rainer. suur tänu, härra esimees. ma oma raportit tutvustaksin ainult paari sõnaga, see on teie toimikutes olemas ja meie Prantsuse külaliste äh, sõnavõtud ja härra Vahteri sõnavõtt andsid juba kogu vajaliku info edasi selle katastroofi kohta, mis tabas Prantsusmaa seda piirkonda ja mille all kannatasid Euroopa kodanikud. me oleme kuulnud ka mitmetest teistest katastroofidest, Itaalia maavärinast, ka selle teemadel hakkame täna arutama aga ehkki tegemist on väiksemate summadega, siis äh, on ikkagi õige, kui me Euroopa Liidu eelarvest ka näitame üles solidaarsust nende kannatanud äh, piirkondadega, hoolimata sellest, et äh, paraku ei suuda me kõiki katastroofikahjusid kanda. mina olen huvitatud kahest teemast. kui on tegemist looduskatastroofiga, ükskõik millal see siis ka ei juhtuks, loomulikult toimuvad siis arutelud ja me asume arutama, kas me saame sellest midagi õppida, kui on maavärinatega tegemist, siis me räägime, kui stabiilsed on meie hooned ja kas me olime maavärinateks piisavalt valmis kui tegemist on metsatulekahjudega, siis äh, me räägime, kas äh, meil on olemas piisavad äh, tuletõrjevahendid selleks, et me suudaksime kiiresti esimese viie ja kümne minuti jooksul juba reageerida. ja kui me räägime tormidest, siis kui tegemist on metsapiirkondadega, siis analüüsime me alati seda, milline on metsa ülesehitus. Need on teemad, mida me saame arutada ja me teame juba, et piirkondade taasmetsastamine võtab aastakümneid ja majanduslik kahju sellisele piirkonnale on üüratu. inimesed, kes, keda see katastroof ei puuduta, ei suuda seda ettegi kujutada. aga mis puudutab metsa ülesehitust ja taasmetsastamist, siis võib-olla me saame midagi teha teistmoodi, võib-olla me peaksime valima äh, mõned teised puuliigid äh, taasmetsastamiseks äh, või peaksime rakendama teistsuguseid istutamismeetodeid, selle kohta tahaksin ma pisut rohkem kuulda. härra Vahter mainis ja ma panin selle endale märkmetesse kirja, et äh, komisjoni ettepanekus hinnatakse kahju kolme koma kaheksa miljardile ja me oleme pannud ette, et sada üheksa miljonit äh, kolmsada seitsekümmend seitse tuhat sada kuuskümmend viis eurot äh, eraldatakse Solidaarsusfondist. siin on ka arvutused äh, CO kahe kohta. ja siin on era, siin on vahed komisjoni ja, ja, ja Prantsuse Prantsuse arvude vahel ja ma ei tahaks siin Prantsusmaa sisepoliitikasse sekkuda ja aga ma tahaksin küsida, kas äh, Solidaarsusfondi abil äh, on võima-, kas lisaks Solidaarsusfondile on Euroopa Liidu eelarves võimalik eraldada veel abi äh, selle regiooni arengu toetamiseks, kas on teisi meetmeid, millest võiks kasu olla jätkusuutlikkuse seisukohast äh, meie abi jätkusuutlikkuse seisukohast oleks see kasulik, see pakub mulle huvi, aga muidu arvan ma, et arvud, mida siin on esitatud, on sobivad ja õiged ja me peaksime seda ettepanekut toetama ja ma tahaksin äh, teile öelda, et ka Regioon Arengukomisjon on oma kirjaga seda ettepanekut toetanud, aitäh! suur tänu, tõepoolest sain kirja Danuta Hüübnerilt, Regionaalarengu Komisjoni esinaiselt ja tema arvamus on igati positiivne. Raimar Pööge küsimuste seas kõik need küsimused on igati asjakohased ja seas on üks nimelt, et Aquitania metsad täpselt kümme aastat tagasi kannatasid sama tüübilise tormi all, see oli natuke vähem öö, äh, tugev kui seekordne torm. ja seega legitiimne küsimus on, et kuivõrd esimene torm juba toimus, et mida sellest siis õpiti mil, nii Prantsusmaal kui Euroopa Liidus, täpselt samamoodi nagu pärast maavärinat üritatakse sellest õppust võtta ja paika panna äh, seismoloogilised normid. ja nüüd teen ettepaneku Juta Haugile. tema on puht eelarvelise aspekti eest vastutav isik, teen ettepaneku tal sõna võtta ja pärast pöörduksin külaliste ja komisjoni poole palvega vastata esitatud küsimustele. muidugi on avatud ka diskussioon, kui teised kolleegid soovivad sõna. Reimer... suur tänu, mina suudan äh, veel kiiremini toime tulla oma ülesandega, kui Raimer seda tegi. kui me Raimeri raportiga nõus oleme, siis äh, loomulikult äh, peame me olema nõus ka minu raportiga, nii et nii need asjad on. ametlikult võib öelda, et äh, täna kohtub ka regionaalasjade komisjon, täna pärastlõunal. ja komisjon on juba viidanud, et nad toetavad meid, aga meie ei saa neid ootama jääma, nii et äh, igal juhul äh, Raimeri äh, raporti puhul hääletati positiivselt ja mina eeldan, et äh, sellisel juhul me peame igal juhul tagama, et äh, see raha ka muudetakse kättesaatavaks ja me saame selle asjaga päris töö kallale asuda. suur tänu. kas härra Vahter soovib vastata esitatud küsimustele? suur tänu, härra esimees. härra Treppel, te küsisite taasmetsastamise kohta. solidaarsusfondi määruses on toodud välja loetelu võimalikest meetmetest, mida saab rahastada läbi solidaarsusfondi vahendite. see, sealhulgas on peamiselt hävitatud infrastruktuuri taastamine, hädaabiteenuste kättesaadavaks muutmine, kaitsemeetmete rakendamine ja samuti katastroofipiirkonna taastamine. mis puudutab äh, metsa taastamist äh, ja vahendeid äh, selleks infrastruktuuri taastamist, teed, telekommunikatsiooni, sidemed ja nii edasi seda saab äh, rahastada. nii et äh, meil on siin kahe, kahtede erinevate kuludega tegemist. Äh, taastamiskulud ja täiendavad kulud, mis on seotud, äh, mis, mis on ebatavalised äh, kulud äh, sellega, kuidas me metsa minema toimetamine, toimetame, see on eraldi. nii et ja kui me räägime siin ka CO kahe neelamist metsa poolt ja selle hindamist, siis meil on juba tööd käigus ja ma olen keskkonnatalitluselt saanud informatsiooni selle kohta, ma arvan, et me mõistame päris selgelt, kui kasulik võib olla mets äh, ja seda saab ka hinnata, aga kas seda rahaliselt samas saab hinnata, see on hoopis teine asi. me teame, kui me räägime siin äh, heitmetega ka-, kauplemise õigustest äh, CO2-s, siis sellele küsimuselegi pole veel leitud päris lõplikku lahendust ja ma kardan, et me ei saa hakata sama põhimõtet rakendama Solidaarsusfondis. siis äh, härra Pööge küsimus äh, täiendavate meetmete kohta. mis puutub täiendavatesse meetmetesse, siis on äh, selge, et selliste katastroofide puhul me peame mõtlema, mida saab veel ära teha selleks, et selliste katastroofide kordumist ära hoida või vähemalt muuta nende mõju mõõdukamaks ja Solidaarsusfondi määruses on kirjas, et vastuvõtja riik oma aruandes rahade kasutuse kohta peab meile andma aru ka sellest, millised meetmed on kasutusele võetud selleks, et selliste katastroofide esinemist tulevikus vältida. ja kui me räägime siin struktuurilistest meetmetest metsamajanduslikes piirkondades, siis struktuurifonde siin kasutada ei saa, ma arvan, et põllumajandus, põllumajanduse peadirektoraadi kolleegid aga samas asuvad äh, tööle, aga samas see ei puuduta, nagu öeldud, Solidaarsusfondi äh, pädevust. härra Tarmantei. jah, vastuseks küsimustele. E, esimene küsimus puudutas metsa taastamise tingimusi, ma ennist ütlesin, et me moodustasime mitmeid erialasid ühendava töögrupi paar kuud tagasi, seal on muidugi ka mest-, metsatööstuse esindajad kui ka keskkonnakaitsjad, geograafid, kliima soojenemise spetsialistid. kuid nagu minu naaber ütles, pole puid, mis äh, suudaks vastu seista saja seitsmekümne kilomeetrisele tuulele ja see meie ülesanne on tulevikku vaatav, kuivõrd äh, meid huvitab aasta kaks tuhat viiskümmend, kus äh, äh, küsimuseks ongi, et millised puuliigid suudaksid ellu jääda kliimamuutuste tingimustes. Äh, ning loomulikult Euroopa spetsialistid oleksid väga teretulnud erinevates, nendesse erinevatesse töögruppidesse. mis nüüd puudutab süsinikku, me oskame asendusväärtust välja arvutada, ma selgitan. Prantsusmaal on äh, harjumuseks välja arvutada, äh, millist tulu annab metsandus näiteks süsiniku osas. me teame, mida läheks, mida läheb äh, see asendusväärtus on meie jaoks tähtis mõiste, see kehtib ka vee puhul. Euroopas äh, ostetakse maad selleks, et äh, seda joogivee reservina äh, säilitada. me teame, mida läheks maksma, kui, kui need veed oleksid reostunud. seepärast me võime võrrelda arvuliselt neid väärtusi. süsiniku osas on meil Aquitaanias hea näide CO kahe sidumise osas, kus me säilitame seda äh, maagaasi endistes hoidlates. Äh, suur tänu omalt poolt samuti mõned märkused arutelu lõpetamiseks. meie külalistele, neid ma tahaksin veel kord tänada ma tahaksin, et äh, nad teaksid, et Euroopa Parlamendi saadikud suhtuvad väga tähelepanelikult kõigesse Euroopas toimuvasse, eriti kui kodanikud on kannatajaks pooleks. meie huvide, meie soovime neid kodanikke ära kuulata ja, ja kuulda informatsiooni otseallikast. samuti soovib Euroopa Parlament tegutseda võimalikult kiiresti selles institutsioonilises raamistikus, milles ta töötab. paljud äh, kodanike esindajad antud juhtumil on äh, kahetsenud teatud äh, halduslikke tõkkeid ja hilinemist, kuid meie seda enda kohta öelda ei saa, sest me võtsime selle päevakava esimesel koosolekul pärast uue parlamendi töö algust. mis puudutab eelarvekomisjoni siis nagu mitmed kolleegid rõhutasid, sellest äh, peame me õpp-, midagi õppima või esitama endale küsimusi. teadlased peavad meile kõigepealt selgitama, kas erakordne kliimanähtus, mille taolist keegi ei mäleta, Laandide metsapiirkonna, see tähendab üheksateistkümnenda sajandi lõpust, kas seda tüüpi kliimanähtus on seotud kliimamuutustega ja kas seega võiks see korduda, kas äh, Prantsusmaal või mujal Euroopas. komisjon ning härra Dahmante äh, tuletas meelde, et torm on toimunud ka mujal Euroopas. või siis on tegemist täiesti erakorralise nähtusega ja mis ei kordu enne tuhandet aastat nimetatud torm on ka taaskord näide paraku õnnetustest, mis tabavad Euroopa kodanikke ja mistõttu on vajalik ühenduse solidaarsuse väljendamine, nagu komisjoni esindaja ka ütles, ju oleme toetanud Ühendkuningriiki eelmisel aastal pärast üleujutusi, eelmisel aastal toetasime Kreekat ja paraku ka tänavused tulekahjud kahjuks äh, viivad meid selleni, et me väljendame solidaarsust nendega, me oleme toetanud Rumeeniat, äh, arutame ka, mida ette võtta pärast kohutavat äh, maevärinad Aquila piirkonnas Itaalias. ja kui me vaatame läbi eelarveprojekti aastaks kaks tuhat kümme, siis peame tähelepanelikud olema solidaarsuse vajaduse suhtes Euroopa Liidus. tõstatati veel üks küsimus, millest rääkis äh, härra Tarmo Teie, proua Trüppel samuti. see uus mõõde, mis meil on hiljuti selgunud, et meil on metsapärand, me tunneme selle majanduslikku väärtust, selle majanduslikku potentsiaali kuid me hakkame aru saama, et on ka keskkonnamõõde, mis on väga oluline, me üritame seda ka arvudesse panna. ja see võiks meid viia, seda ilmselt ei pea tegema küll eelkõige raha, eelkõige keskkonna, eelkõige eelarvekomisjon, vaid sellega võiks tegeleda majanduskomisjon, keskkonnakomisjon, ehk siis äh, kas Euroopa Liidul ei võiksid olla ühised suunised metsanduspoliitika alal? metsandus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusvaldkondade alla. Need, kes osalesid konvendi töös mõned aastad tagasi, mäletavad hästi, et me esitasime selle küsimuse seal. kas metsad peaksid olema Euroopa Liidu pädevuses? vastus oli tol ajal ei. see ei ole Euroopa Liidu pädevuses, kuid kutsuda liikmesriike üles vastu võtma ühised suunised äh, metsapoliitika vallas, kuivõrd tegemist on nii majandusliku kui ka keskkonnaküsimusega, nagu härra Tarmante meile ka seda meelde tuletas, on küsimus, mida me peaksime endale esitama. ja paraku nende arvukate looduskatastroofide kogemuse valguses tuleks esitada ka küsimus, kas solidaarsusfond toimib rahuldavalt. härra Vahter ähm, selgitas täpselt, millised on selle piirid, ka Raimar Pööge selgitas, millistel tingimustel saab kasutada solidaarsusfondi, kuidas hinnata kahjusid, mida saab fondi, fondist hüvitada. igal juhul tuleks teha siiski kokkuvõte ja arutada, kas süsteemi oleks võimalik parandada. niisiis pärast neid sõnavõtte ekspertide Euroopa Komisjoni poolt teen ettepaneku, kuivõrd kell on kümme, ühe minuti pärast kümme, arvestades Greenwichi äh, meridiaani aega ja kümme minu kella järgi teen ettepaneku kõigepealt vastu võtta õiguslik alus Raimer Pööge raporti kohaselt. see on lisatud teie materjalides punkti kaheksa all, nagu ka päevakorrapunkt kaheksa. seega panen Raimer Pööge ettepanekud hääletusele, kes on poolt? tänan. kes on vastu? üks vastu. erapooletuid? erapooletuid ei ole. seega härra Pööge raport, õiguslik alus on vastu võetud ühehäälselt, välja arvatud üks hääl. et äh, teha kiiresti, äh, paneme selle täiskogul hääletusele juba järgmisel täiskogul neljateistkümnenda kuni seitsmeteistkümnenda septembri täiskogul. mis puudutab proua Haugi raportit, panen hääletusele paranduseelarve, kes on poolt? tänan, vastu. jälle üks hääl vastu, erapooletuid, erapooletuid pole. siingi vastu võetud ühehäälselt, miinus üks hääl. tänan härra Darmonteed tema sõnavõtu eest. Te võite loomulikult jääda koosoleku lõpuni, kui te soovite. erinevalt Prantsusmaa Rahvusassambleest, meie parlamentaarsete komisjonide istungid on avalikud ja ma tervitan siin ka avalikkuse esindajaid, ajakirjanikke kuid äh, osalejatel on ka õigus meie hoole alt äh, lahkuda. ja nüüd oleme vastu võtnud äh, punktid kaheksa ja üheksa ja läheme edasi Juta Haugi raporti juurde. paranduseelarve number kaheksa, kümnes päevakorrapunkt selle punkti osas toimusid kolmepoolsed kõnelused Europoli küsimuses ja proua raportöör saab sõna. Ähm, suur tänu. tegelikult me oleme me juba paranduseelarvet, täiendavat eelarvet arutanud ja me leppisime kõikides punktides kokku, ainult üks punkt oli küsitav, see oli Europoli punkt. ja me jõudsime järeldusele, et me mingisuguseid äh, ülemineku kulusid arvesse ei võta kahe tuhande üheksanda aasta eelarves, välja arvatud siis, kui komisjon, nõukogu viitab artikkel nelikümmend seitse menetlusele ja enne suvepuhkus hakkas komisjon nõukogu üles kutsuma, et meid kutsutaks triloogi pidama ja meie kolmepoolsed kohtumised toimusid eile hommikul kell üheksa, kestsid ainult pool tundi ja me leppisime üheskoos kokku kõigis asjades, nii et tulemus meie tri-, triloogi või kolmepoolsete läbirääkimiste tulemus on teie toimikutes olemas, siin on, teil on olemas järeldused milleni me eile jõudsime, me leppisime kokku kolmes asjas. nimelt kõigepealt selles, et artikkel nelikümmend seitse äh, protseduur või menetlus äh, institutsioonide vahelises äh, kokkuleppes on see, millest me lähtume me leppisime kokku, et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks on komisjon selle ettepanekuga nõus, teiseks me rääkisime täiendavast eelarvest ja ütlesime, et üks koma viis miljonit eurot, mida Europol vajab, selleks, et ühenduse institutsiooniks saada valitsusvahelisest institutsioonist tuleb kahe tuhande üheksanda aasta eelarvest äh, samast valdkonnast, kuid praegu mitte piisavalt suurest eelarvereast. me, me olime nõus selle, nende eelarvevahendite ülekandmisega ja kolmandaks kolmandaks üks küsimus, mille kohta me, mille puhul tuleb meil jällegi komisjoni poole pöörduda. nõukogu ja ka, ja parlament leppisid kokku, et pöördutakse komisjoni poole paludes komisjonile artikkel nelikümmend seitse kohta äh, ja selle menetluse kohta võtta vastu juhtnöörid või koostada juhtnöörid, nii et me saaksime need vastu võtta ja et me saaksime siis tulevikus neist lähtuda, mitte nii, et me peaksime iga kord jällegi äh, asuma arutama seda, kuidas äh, me peaksime komisjonil äh, paluda meie, paluma meie poole pöörduda ja rakendada artikkel nelikümmend seitse menetlust ja nii edasi ja nii edasi. mõned teist mäletavad, et enne suvepuhkust oli meil kolm kolme, kaks kolme kolmepoolset läbirääkimist ja ka lepituskomisjoni kohtumine ja iga kord me rääkisime artikkel neljakümne seitsmest jälle ja iga kord õnnestus nõukogul see päevakorrast kuidagi välja nügida. ja kui meil oleksid konkreetsed juhtnöörid, siis peaks nõukogu sellest kinni pidama ja Rootsi eesistujana oli oma eilses arutelus väga äh, abivalmis ja vastutulelik, äh, nii et need olid siis need kolm punkti, mida me eile rääkisime, millest me eile rääkisime ja kuna me suutsime kõigi nende punktidega toime tulla meile sobiva tulemusega, võime me olla oma saavutatuga rahul ja seetõttu teen ma teile ettepaneku, et äh, päevakorrapunkt number kaheksa, täiendav eelarve, paranduseelarve võetakse vastu ilma muudatusteta. suur tänu härra raportöör soovib sõna, üldeelarve raportöör ja seejärel komisjon. härra raportöör. ma tänan. Äh, ma ei ole küll äh, äh, siin pearaportööri funktsioonis, vaid olen siin kohal kui eilse kolmepoolsete läbirääkimiste osaleja ja nüüd see ettepanek ilma muudatusteta seda raportit toetada. aga siiski vaikselt ma küsiksin, et kas on mõistlik võib-olla raportööri suulise ettepaneku kujul panna siiski sisse üks lause selle kolmanda punkti kohta ka siia raportööri teksti. möödunud aastal, kui mulle õigesti meenub, me üritasime esimesel lugemisel juba saavutada heakskiidu. aga siis teisest lugemisest jäi see välja, mis tähendab seda, et aasta tagasi nõukogu ei olnud nii toetav kui praegu, nii et me oleme väga rõõmsad Rootsi kui eesistuja maa käitumise üle, aga meil on vaja tugevamat lauset, et jääks meelde see, mida me saavutasime. nii oleks kõige parem, kui asi läheb ikka keeruliseks siis ma öö, ei käi peale, kui asjad venima selle pärast hakkavad. aga kui tõesti komisjonis ollakse ühel meelel, siis miks mitte see lause ka teksti sisse panna. selline on minu ettepanek. aga igal juhul ma toetan raportööri. tema lõpuks otsustab. Oui, merci, euh, Jutta. No, tänu, kas Jutta soovib vastata? Und... see on väga hea mõte ja minu ettepanek on järgmine. esimeses punktis me ütleme, eelarvekomisjoni paranduseelarve number kaheksa aastaks kaks tuhat üheksa kinnitame ilma muudatusettepanekutega ja tugineme trialoogi tulemustele seejuures. ja me paneme dokumendile lisana juurde selle kolmepoolse kohtumise teksti. siis on meil kõik siin olemas ja parlament teab, millest siin juttu on ja ka nõukogu teab. hästi. Juta, kas te võiksite korrata, milline oleks suulise muudatusettepaneku sisu? Ähm, jah, äh, raportis me peame ju koostama ametliku raporti ja meil on resolutsiooni ettepaneku projekt eh, ja meil on punkt üks siin, kus öeldakse, et võtame vastu paranduseelarve number kaheksa kaks tuhat üheksa, mis laekus eelarvekomisjonide muudatusettepanekuteta aga tuginetakse seejuures kolmepoolse kohtumise tulemusena ja selle kolmepoolse kohtumise tulemuse teksti võib näha lisas number üks. kas kõik said aru, milline oli ettepanek? lisada viide kolmepoolsetele kõnelustele ja lisasse panna selle järeldused. Nende kolmepoolsete kõneluste järeldused, härra Kotmanis sai aru, kas teie jaoks on asi selge? Äh, uuel komisjoni liikmetel ei ole nii lihtne. see dokument, mis meil raportööri käest on, siin on kirjas, et finantsallikas on minimaalne. et eesmärgiks on võtta ja suurendada halduskulutusi, kas nii ma saan asjast aru? jah, aga see on komisjoni ettepaneku osa lihtsalt ümber tõsta. suur tänu härra peadirektor, kas te soovite sõna? ei, te, te ei pea seda tegema. härra esimees, ma tahaksin lihtsalt tänada proua Haugi eilsete kolmepoolsete kõneluste eest, mis olid väga produktiivsed ja meie omalt poolt äh, valmistame ette suuniseid kolmele institutsio institutsioonile. selge ja uutele kolleegidele siis teadmiseks, kes ei osalenud institutsioonide vahelise kokkuleppe väljatöötamisel, loeksin ma kiiresti ette artikli nelikümmend seitse sellest kokkuleppest, millest me, siin me just rääkisime sellest kolmepoolsete kõneluste kontekstis. ja kus ja oma järeldustes me soovime, et komisjon teeks meile protseduurialased ettepanekud, mis siis artikkel nelikümmend seitse ütleb, et äh, ettepaneku väljatöötamisel, mille eesmärgiks on uue agentuuri loomine, Europol nimelt äh, oli juba varem olemas, kuid me muudame tema põhikorda selleks, et temast teha agentuur ja seega Euroopa Komisjon hindab eelarvelist mõju rubriigile, mis vastab nendele kulutustele ja vastavalt sellele teabele kahjustamata samas õigusloomelisi menetlusi, eh, mis puudutavad selle agentuuri loomist, eelarvepädevad institutsioonid võtavad kohustuse sõlmida kokkuleppe agentuuri rahastamise osas. nii on kirjas artiklis nelikümmend seitse. Prantsuse keeles räägitakse sellest kui kana ja muna küsimusest. et kumb siis oli enne, kas kana või muna? antud juhul, kas meil on kõigepealt vaja õiguslikku alust või meil on kõigepealt vaja raha? ja kas meil on vaja poliitilist kokkulepet mõlema osas samaaegselt? see on tegelikkus. seega meil on vaja menetlust, mis võimaldaks meil seda probleemi lahendada nii et meil oleks üheaegselt nii kana, kanamuna kui äh, talunaise naeratus. niisiis teen ettepaneku panna hääletusele paranduseelarve number kaheksa sellisel kujul, nagu meie raportöör selle välja pakkus, kes on poolt, kes on vastu me üks, üks hääl vastu, kes on erapooletu, erapooletuid ei ole. vabandust, jah, on üks erapooletu, härra Portas on erapooletu. seega ma oleks pidanud juba ütlema enne hääletust. see puudutab suulise, ka suulist muudatusettepanekut, nagu selle esitas raportöör. sellisel juhul läheme edasi kas meil on aega selleks, et teha väike kokkuvõte punktist üksteist? vaatan siin proua Haugi poole. Euh, seega Raimer, päevakorrapunkt number üksteist üleilmastumisega kohanemise fondi kasutusele võtmine selleks, et toetada Hispaania ja Portugali tekstiilitööstust. meil oli esimene mõttevahetus sellel teemal eelmisel korral ja me palusime Euroopa Komisjonilt selgitusi, sest mõned kolleegid imestasid selle üle, et abisumma ühe töötaja kohta oli erinev nendes kahes riigis ja komisjon andis meile kirjalikud vastused selle kohta. härra Pööge selgitab meile, kas need vastused olid rahuldavad Rai,. Raimer. jah, ma kohe alustan. tuletan teile vaid meelde, et globaliseerumisega kohanemise fond on üks nendest instrumentidest, mis võimaldab suuremat paindlikkust Euroopa eelarvele aga alati saab muidugi küsida, kas Euroopa Liidu eelarve põhiprogrammid, mis seonduvad solidaarsusega, peaksid juba ise paindlikumad olema. see on üks teema, mille peale me peame kogu aeg mõtlema, kui me räägime mitmeaastate struktuurisest või sotsiaalfondi programmidest ja muudest asjadest. nüüd globaliseerimisega kohanemise fondist on põhisummaks viissada miljonit eh, eurot, mis võidakse toetuseks anda, eriti kui tegemist on eh, tööpuuduse kasvuga ettevõtetes, kes kannatavad globaliseerumise tõttu. on olemas eh, piirmäär siis ja samuti on ette nähtud kohustused, mis tuleb võtta, kui abisummasid kasutatakse Eh, kategooria üks B, mitmeaastane finantsplaneerimine, selle põhimõtteid tuleb samuti järgida. nüüd varasemal ajal eh, on tekstiilitööstuses, telekommunikatsioonis ja autotööstuses globaliseerimise kohanemise fondi raha kasutatud aga me peame silmas pidama ka et, et kakskümmend viis protsenti sellest viiesajast miljonist eurost Eh, peab olema kättesaadav aasta viimastel kuudel ja seda ei tohi ära kasutada aasta eh, alguses. meil on nüüd eh, laekunud ettepanek toetada tuhande seitsmesaja kahekümmet tuhat töötajat tekstiilitööstusest ja viit tuhat, see on siis Hispaanias ja viit tuhandet eh, pluss töötajat eh, Portugali tekstiilitööstuses. ja aluseks on nüüd võetud tööhõivekomisjoni arvamus. see on ka teile välja jagatud ja mul on mõned märkused ja küsimused komisjonil. kõigepealt ma tervitan seda, et tööhõive komisjon vaatamata kõigile raskustele, mis menetluses olid. tuli ju korraldada kohtumisi ja koordineerida tööhõive ja eelarvekomisjoni vahel mm, tekste, aga tööhõivekomisjonis kõik toimus väga kiiresti ja nad reageerisid väga kiiresti ka meie ettepanekutele ja seetõttu on meie töö olnud eelarvekomisjonis hoopis lihtsam ja ma arvan, et see koostöö on ka tulevikus kiire, nii et ma tervitan väga sellist öö, suurepärast koostööd. tavaliselt meil on sellest vajaka jäänud, kui asi on puudutanud fondide rahade kasutamist. aga nüüd ma tahaksin komisjonilt küsida kahte küsimust. sellest räägiti ka tööhõivekomisjoni see puudutab Kataloonia tekstiilitööstust ja B-punktis räägitakse võimalikest sammudest, tegevustest. siin on prantsuse keeles tekst. nelisada kolmkümmend viis inimest ja nii edasi tuleb siin komisjon peaks vaatama järele need arvutused, mis tööhõivekomisjonis olid ja võib-olla selgitama üksikasjalikumalt neid. ja nüüd, mis puudutab Portugali, siis ka eelarvekomisjon juhtis tähelepanu siin sellele, kuidas identifitseerida töötajate kategooriad ja Äh, siin räägitakse viie tuhande kahesaja neljast töötajast. mina sain tuhat viissada kaheksakümmend kaheksa töötajat oma dokumendis, aga nüüd Tööhõivekomisjon räägib meetmetest, äh, mis hõlmavad tuhandet töötajat. ma tahaksin siin selgitust nende arvudega tähtis on, et me ei nõustuks selliste segaste arvudega loomulikult kõik, kes tegelevad eelarvega, tahavad selgust saada ja nüüd viimane märkus. üsna põhjendatult kritiseeriti viimasel kohtumisel seda, et eh, kui räägitakse globaliseerumise ja kohanemise fondi rahade kasutusele võtmist ja makseid, eh, siis härra Jörgensen ütles, et kartused, mis sellega seonduvad, ei ole põhjendatud ja mm, me ka kinnitasime, et kui on vaja veel solidaarsusfondi makseid aasta jooksul teha, siis me kindlasti läheme sellega nõusse. aga tähtis on, et globaliseerumisega kohanemise fondi rahadega kuidagimoodi ei kahjustaks neid abirahasid, mis tulevad Euroopa Sotsiaalfondist. suur tänu, härra raportöör. see viimane aspekt on eriti tähtis see teema pakub elavat huvi mitmetele komisjoni liikmetele, nagu härra Portas, tal on ka sõna. Ehm, ma tänan, ma teen lühidalt. probleem on juba tõstatatud. ma ei leia nüüd õiget paberit küll, kus sellest räägitakse, aga ma, mulle meenub, et kuskil viidati juba sellele. ma tahaksin selgitada, miks ma nii hääletasin, nagu ma hääletasin. ma hääletan ka nüüd eh, selle fondi kasutusele võtmise eh, poolt, aga ma teen seda ausalt öeldes raske südamega. me kuulasime eh, komisjoni poolt öeldud, me palusime, et nad selgitaksid äh, miks on siin sellised erinevused väärtuses, maksumuses ühe töötaja kohta? meile öeldi, et see tuleneb sotsiaalstruktuuri erinevusest kahe riigi vahel, et see on väga suur ja sellepärast on ka erinevad summad nähtud töötaja kohta ette nähtud kahe riigi puhul aga ma ei arva, et see oleks aktsepteeritav. me mm. arvame, et ei saa rohkem raha anda tööhõivele kui tööpuudusele, inimestel on raha vaja mulle räägiti sellest, mis toimub nende töötajatega, kes Portugalis on oma töökoha kaotanud. ma olen analüüsinud nende olukorda. Nad on Põhja ja Kesk-Portugalis oma töö kaotanud ennekõike ja need on enamasti vanemad inimesed kes on nüüd viiekümneaastased, kuuekümneaastased, on nelikümmend aastat oma elust töötanud. ja nüüd on neil vaja uuesti kutsekoolitus läbi teha. miks me kulutame äh, raha kutsekoolitusele inimeste puhul, kes on juba töötanud pikka aega? ja kes pärast neljakümmet tööaastat ei tahagi uut elukutset enam õppida. see on küsimus, millega peame tegelema, miks me peame, miks me kulutame raha inimeste õpetamiseks, kes tegelikult ei tahagi oma eh, kutset vanas eas muuta. ja teine küsimus, tööhõive sotsiaalkomisjon küsis täiesti õigustatult, miks me tegeleme tuhande viiesaja inimesega, kui arv, mis esitati, oli ainult tuhat töötajat. millised on siis need tegelikud arvud, kui palju inimesi meil siin tegelikult kõneks on? ja veel üks küsimus. see globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond loodi aastal kaks tuhat üheksa ja mina tahaksin teada, kui palju raha sellest fondist äh, on kasutatud. kas esimest korda nüüd kasutatakse mm, antud juhul seda raha või kui palju on juba ära kasutatud või kasutatakse veel aasta lõpuni? Euh, tänan, härra Fernandes. Euh, muito bom dia. Eu não tenho nada a apontar em relação ao relatório, euh, mas factos são. ega mul ei olegi muid küsimusi tõstatada selle raportiga seoses aga me siin praegu tegeleme faktidega ja tähtis on, et me nendest faktidest teeksime korralikud järeldused, nii nagu eelkõneleja just äsja tegi. Hispaanias saab üks koondatud töötaja kolm tuhat kuussada eurot, samas Portugalis kaheksasada seitsekümmend kolm eurot ainult aga see on ju siin kolme koma kuue kordne vahe. Hispaania töötu saab kolm koma kuus korda rohkem kui Portugali töötu ja see on ebaproportsionaalne. ehkki selle programmi eesmärgid on head, samas on tegemist ju diskrimineerimisega ja mina teen ettepaneku hääletada selle vastu, sest vastasel korral me diskrimineerime. mina küll ei arva, et me peaksime et seda ettepanekut toetama. ja veel üks segadus on siin. me räägime tuhande viiesajast töötajast, aga ainult tuhat töötajad Portugalis saavad selle raha jälle siin on erinevus arvudes ja ma tahaksin teada, miks komisjon leidis, et just nii peab talitama. kas komisjon leiab, et see on usaldusväärne finantsjuhtimine? kõigepealt te saate arvu tuhat viissadaga, tuhat viissada töötut, aga maksate toetust ainult tuhandele nendest ma saan aru, et te olete mures sellepärast, et raha korralikult põhjendatult kasutataks, aga praegu on mõned inimesed kõrvale heidetud. ja me ei tea, mis nendega peale hakata, kuidas neid abistada. siin võib veel suurem segadus tekkida, need arvud, mis minu käsutuses on on järgmised. mina vaatasin, kuidas kohalikud omavalitsused NUTS kolm territooriumil on Portugali põhja ja keskosas toetust saanud ja ma olen vaadanud, kuidas nad on oma toetustaotlused esitanud. ja kuidas te saite taotluse tuhande viiesaja nelja töötaja kohta, aga samas öö, olete rahuldanud vaid tuhande nelja töötu abivajadused. ma üritasin sellele jälile jõuda, kuidas seda nii juhtus, aga ma ei saanud aru. suur tänu, härra Kodmanis. Uh, suur tänu, vabandust, esimees, ma vabandan, uuel, uue liikmena on mul väga raske asjadest kiiresti aru saada, aga nii palju ma, kui ma saan aru, et tegemist on otsekui Pandora laekaga. tegemist on globaalsete summadega, globaalsete ja ma võin mainida numbreid, mis on väga asjakohased siin minu äh, riik, riigis kaotas äh, septembris kolmteist äh, protsenti õpetajatest oma töö siis äh, võtame riigid, kes saavad kasutada sotsiaalfondi rahasid, struktuurifonde, nad võivad, võiksid kasutada neid rahasid selleks, et äh, inimesi ümber koolitada ja uusi töökohti leida. ja meie jaoks meil jääb mõelnud selline mulje, et et siin on nii palju abipalveid üheksa kuu jooksul tuhat töökohta, mis jagavad, see ei ole eriti suur summa minu jaoks või suur, suur arv minu jaoks. meil on siin palju suuremaid vajadusi, meil on vaja äh, inimestele aitada, aidata leida uued äh, töökohad, äh, ümberkoolitust toetada, töötu abiraha ei ole Euroopa ülesanne, see on kohaliku tasandi ülesanne, see ja äh, ja seda ei ole siinsamas kirjas. ma kardan, et me avame siin lihtsalt Pandora laeka ja, ja kõikidelt riikidelt võib hakata sarnaseid taotlusi tulema, on, on riike, kes peavad kolmteist protsenti, kolmkümmend protsenti, viiskümmend protsenti mingisugusest tööjõu osast vallandama ja, ja mina arvan, et nii me küll teha ei saa siin ma toetan meie kolleege loomulikult Portugalis ja, ja, ja Hispaanias, mul on neist kahju, aga aga me võime siin näha, millised lõhed on äh, palkade ja toetuste vahel erinevates kohtades ja sellisel kujul ei saa ma küll seda ettepanekut toetada. Euh, suur tänu. härra Surjan Csak nagyon röviden, elnök úr, ezt a vitát, amit most az előttem felsz... ma olen nüüd siin kuulanud arutelu, mille avas eelnev sõnavõtja, me oleme arutanud selle küsimuse, küsimuse üle globaliseerimise fondiga loomise ajast saadik ja parlament äh, langetas otsuse omal ajal, et äh, Euroopa Liit võtab endale sellised äh, koha, sellised kohustused erinevatest väga piiratud kontekstides, kus, mis muidu kuuluksid valitsuste, liikmesriikide valitsuste pädevusse, kui tegemist on globaliseerimise mõjudega ja nendest tekkinud kriisiolukordadega. ja sellest põhimõttest oleme me kinni pidanud erinevatel puhkudel juba varem me oleme toetanud rahanduslikult inimesi, kes on kaotanud oma töökoha sellepärast, et tootmisettevõtted viivad oma tootmise mujale, meil saatsime näiteks oma delegatsiooni Soome, et ühte sellist juhtumit kindlaks teha. ja pidades nüüd silmas seda, et me asume kohe arutama eelarve üle, siis peaks meil olema ka arutelu globaliseerimisega kohanemise fondi äh, üle ja peaksime kandma hoolt selle eest, et viie miljoni euro limiit äh, saaks äh, suurendatud. praegusel hetkel võib öelda, et see, nendest rahadest on väga vähe kasutatud aga tegemist on äh, pigem sümboolsete poliitiliste sõnumitega selle, selle globaliseerumisega kohanemise fondi puhul. Äh, meie ülesandeks ei ole selle fondi abil võtta enda kanda valitsuste ülesanded äh, ja nende tööd ära teha. ja oma meie uute kolleegide jaoks tahaksin ma öelda, et tegemist on hüpoteetilise raamistikuga, tegemist ei ole konkreetselt äh, rahaga, mida antakse nii-öelda sularahas kätte kohvritega kohale, vaid äh, tegemist on mobili-, mobiliseerimisega ja see tähendab seda, et kasutatakse mitte kasutatud rahalisi vahendeid äh, ja neid rahalisi vahendeid tegelikult ei leiagi äh, eelarvest eelarverea kujul, meil ei ole globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi eelarverida aga me oleme lihtsalt võtnud vastu põhimõtte, et kuni viiesaja miljonini oleme valmis sedalaadi probleeme aidata, aitama lahendada ja, ja ma, ma loodan, et ma olen asjadest õigesti aru saanud, kui ei ole, siis parandage mind. ma arvan, et teie selgitus ja meeldetuletus ajaloo kohta on igati kohane, härra üldeelarve raportöör. kas komisjon soovib kommenteerida? enne kui ma annan sõna komisjonile, tahaksin öelda kolleeg Fernandesele, et juulis äh, me küsisime komisjonilt äh, täpsustusi äh, arvutuste kohta ja selle kohta, miks on erinevused toetuste vahel, mida antakse Põhja- ja Kesk-Portugalile ning Katalooniale. komisjon vastas dokumendis, mis on ka teie materjalides punkti all üksteist, mis on üsnagi äh, täielik, siis teil on seal vastused olemas, aga võib-olla härra komisjoni esindaja. suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, selle üldise arutelu kohta võin ma öelda, et on igati legitiimne ja ma ühineksin äh, teie kommentaariga härra Surjani sõnavõtu kohta kontekst on väga selge ja me oleme saatnud omapoolse dokumendi teile edasi. mis nüüd puudutab fondi vahendite kasutamist, vastuseks küsimusele, mis siin esitati, seda kasutatakse suhteliselt vähe. aastal kaks tuhat üheksa kuuskümmend viis miljon, miljonit eurot küsiti, see on praegu ole, olemasolevaid vahendeid on viissada miljonit. me soovime parandada li, ligipääsetavust fondi vahenditele selleks, et öö, äh, oleks võimalik paremini ära kasutada olemasolevaid summasid ja abistada raskustesse sattunud töötajaid. konkreetsemate küsimuste osas annaksin võib-olla sotsiaalküsimustega tegelevatele kolleegidele sõna, kes oskavad selgitada täpsemalt äh, esi-, selgitada täpsemalt äh, siin tõstatatud küsimusi. suur tänu, härra esimees, ma üritan vastata nii lühidalt kui võimalik parlamendiliikmete küsimustele. kõigepealt raportööri küsimused, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend kaheksa tuhat eurot, see vastab palgale, mille osas kehtivad kõige kõrgemad sotsiaalkindlustuse määrad selle võtsid aluseks riiklikud äh, ametivõimud. oleks, aga see oli nende poolt otsustatud kriteerium, äh, mille alusel maksti rohkem. teine raportööri küsimus, mis oli ka härra Portase küsimus, mis puudutas töötajate arvu Portugalis, tuhat viissada kaks tööta-, neli töötajat vallandati ja ainult tuhat saavad toetust, miks? me viisime läbi kontrolli esimeste taotluste osas ja nägime, et osa töötajaid ei soovinud saada toetust, kuna neil ei olnud seda kas vaja või olid neil teisi, teised plaanid ja ei olnud vaja teha liiga suuri taotlusi. esialgu puudutas taotlust kõiki vallandatud töötajaid ja me loomulikult tahtsime, et äh, liikmesriik pisut äh, pehmendaks oma taotlust, tuginedes pisut täpsematele kriteeriumitele, ehk siis äh, täpsustas, kes, kes tõeliselt toetust vajab ja selle alusel see arv ka vähenes. mis puudutab erinevust Hispaania ja Portugali vahel, vahendid on suunatud koolitusele või muudele meetmetele ja need summad, need kulutused on erinevad erinevate inimeste, erinevate turgude puhul. tööd, erinevad on tööturud nimetatud piirkondades. ettevõte, kohalikud, riiklikud ametivõimud on need, kes otsustavad, millised on kõige kohus, kohasemad meetmed iga antud töötaja puhul ja seepärast võivad tekkida olulised erinevused äh, erinevate koolituste vahel näiteks. nii juhtuski Portugali ja Hispaania puhul. see, need erinevused võivad aga tekkida ka teiste riikide või teiste piirkondade vahel. selles, see küsimus, selles ei ole midagi Hispaaniale ja Portugalile eripärast. nüüd äh, härra Portase küsimus vallandatud töötajate kohta, inimesed, kes on töötanud üle neljakümne aasta komisjoni poliitika, nagu te teate, on aktiivse vananemise poliitika. nagu te teate, me soovime, et inimesed töötaksid võimalikult kaua, teatud piirideni muidugi, kuid praegune piir äh, nii äh, regulatsioonide osas kui ka reaalelus on suhteliselt äh, madalad võrreldes konkurent, riikidega, näiteks Ameerika Ühendriigid, Jaapan, me teame kõik, et seal töötatakse palju kauem. meie soovime, äh, tööhõive peadirektoraatide komisjon tervikuna soovib äh, suurendada töötajate arvu ning töötatud ajaperioodi. sellega on seotud pensionite probleem. nagu te teate, meil on pensionite maksumuse probleem, mis on juba praegu tekkimas me soovime, et inimesed seega töötaksid nii kaua kui võimalik. ja me soovime seega koolitusi, mis võimaldavad nendel aktiivset tööelu aega pikendada. kriis on üleilmne. see ei tähenda aga nüüd seda, et kõik ettevõtted taotlevad oma töötajate jaoks abi üleilmastumisega kohanemise fondist nagu kolleeg ütles, meil on siin veel manööverdamisruumi, meil on varusid viiesaja miljoni euro ulatuses. ma vastasin loodetavasti kõikidele küsimustele, vähemalt kõigile, millest ma aru sain, kui, kui äh, on vajalik midagi veel täpsemalt selgitada, siis ma loomulikult olen valmis seda tegema. suur tänu. ma ei näe rohkem sõnasoovijaid paar-kolm märkust ka minu poolt, mis puudub töötajate vanust. tuletan härra Portasele meelde, et see on üks peamistest Lissaboni strateegia eesmärkidest, suurendada tööalast tegevust vanemate töötajate hulgas. ma ise olen jõudmas ikka, kus küsimus hakkab muutuma pisut isiklikuks härra Darmante siin ennist äh, Edela-Prantsusmaa ühe kommuuni linnapea. tema külas on üks Alžeeriast pärit mees, kes on üheksakümne üheksa aasta vanune, kes abiellus neljandat korda kaheksakümne ühe aastaselt, kahekümne viie aastase naisega. ja kui sündis kaks last, siis ta otsustas lahutada, et abielluda kolmandaga. ja üheksakümne üheksa aastaselt on ta loomas uut ettevõtet, oma väikeettevõtet. igaüks äh, võib ise otsustada, kas selline käitumine on poliitiliselt korrektne ja kas me Euroopa Liiduna tervitame töötamist äh, vanemate kui üheksakümne viie aastaste seas. kuid komisjon oma ettepanekutes jäi õigusliku raamistiku juurde, millest me peame kinni pidama. aga mina, nagu paljudki kolleegid, imestan selle üle, nagu ka peadirektor, kes peab siin pisut diplomaatiliselt väljenduma me imestame siiski selle üle, et on, et see üleilmastumise fond on pisut kummaline. härra Surjan selgitas selle põhjusi. küsimus on tegelikult vägagi poliitiline. see on ka üsnagi seotud meediaga, sümboolne. sest nimetus ise on ambitsioonikas kohanemine üleilmastumisega. samas vahendid, mis on ette nähtud eelarves, on piiratud, viissada miljonit on neid vahendeid. ja paradoksaalne on see, et lisaks neid vahendeid ei kasutata. kuuskümmend miljonit on siiamaani ära kasutatud, nagu komisjoni esindaja ütles. Euroopa Liidu jaoks ja kodanike jaoks, kas see on nüüd hea? öelda, me kaitseme teid üleilmastumise eest ja samas oleme kulutanud kuuskümmend miljonit aasta jooksul. tekib küsimus, kas see on tõesti produktiivne või töötab lausa iseendale vastu ja kahjustab Euroopa Liidu kuvandit ja mis puudutab äh, tegelikku mõju nendele miljonitele kodanikele, töötajatele, kes on jäänud tööta äh, või kellel on olnud olulisi muudatusi nende tööelus äh, siseriikliku või rahvusvahelise konkurentsi tagajärjel, on see ju siiski naeruväärne võrreldes vahenditega, mida Euroopa Liit ise kasutab Euroopa Sotsiaalfondi raames. sotsiaalfond ja teised struktuurifondid, ühtekuuluvusfond, e-, on kümned miljardid igas aast-, igal aastal ja annavad palju rohkem abi kui üleilmastumise fond. oleks äh, mõistlik esitada küsimus koos äh, teiste parlamendikomisjonidega, nagu tööhõivekomisjon, kes, kelle arvamus oli positiivne antud juhul ja võib-olla ka Regionaalarengu komisjon. ma arvan, nagu ka raportöör kahe tuhande kümnenda aasta eelarve osas seda soovitab, tuleks püstitada küsimus selle fondi toimimisest. me kõik tunneme ennast pisut ebamugavalt eh, nende vastuoludega silmitsi olles. mis puudutab nüüd aga seda, kuidas toetussummasid on välja arvutatud nii kirjalikud kui suulised selgitused komisjoni poolelt loodetavasti on olnud ammendavad kolleegide jaoks. tahaksin küsida raportöörilt, kas tal on midagi lisada, Rainer, kas sa tahad midagi? ei? Rainer on rahul. proua, teil on sõna. Mein Name ist Wertmann. Ich habe eine Frage und zwar, wie wird genau sichergestellt, dass diese Gelder auch. Suur tänu, minu nimi on äh, Wertmann kuidas äh, me teame, et seda raha tegelikult kasutatakse eesmärgipäraselt? Äh, vabandust, prantsuse keeles tõlget kuulates sain ma aru, et kas me võime olla kindlad, et seda raha kulutatakse sihipäraselt, mida te peate silmas selle, seda väljendit kasutades? Targeted in english? kas te peate silmas äh, targeted inglise keeles? jah, täpselt nii härra peadirektor, kas te olete kindel selles, et raha kulutatakse sihipäraselt? Euh, euh, härra esimees, tegemist on tegevustega, mis leiavad aset liikmesriikide algatusel konkreetsetes olukordades, mis sätestatakse õigusaktis, millega see fond loodi. ja ma arvan, et kui see fond ei oleks kasulik, siis tema loomist poleks ka soovitud. ja järelikult, kui need summasid kulutatakse, siis teda, seda tehakse ka kasulikul viisil. kolleeg tööhõive peadirektoraadist ilmselt nõustub minuga. ma tuletan meelde, et tegemist on liikmesriikide tegevuse täiendamisega me võime toetada teatud tegevusi, koolitustegevust iseäranis selleks, et äh, töötajad võiksid kohaneda uue olukorraga otsida endale uue töökoha. tegemist on tegevustega, mis on kasulikud töötajatele. proua Verkmann, teie mure ilmselt oli see, et äh, kuidas tagada see, et abi, ähm, mida otsustatakse anda, et see tõepoolest ka läheb abivajajatele ja et vahepeal ei toimu mingisuguseid kadusid või raha kõrvalejuhtimist. see on rakenduse ja kontrolli probleem, selle eest vastutavad järelevalveasutused, Euroopa Komisjon, Olav, meil on e parlamendis eelarve kontrolli komisjon ja loomulikult äh, kontrollikoda ehk siis kõik need organid, kes on pädevad, kaasa arvatud äh, riikides ja piirkondades, nii Portugalis kui Hispaanias, loomulikult me oleme väga tähelepanelikud vahendite si-, eesmärgipärase kasutamise suhtes. raportöör härra Portas, härra Godmanis soovivad sõna, Rain, Rainer kõigepealt. Also ich glaube, der Vorsitzende hat äh, zu Recht darauf hingewiesen. Yes, sir ma arvan, et esimees on siin äh, täpselt naela pihta tabanud, meil on äh, finantsmäärus, meil on äh, komisjoni nõukogu vastutus, meil on ja me peame tagama, et ühenduse rahasid tuleb kasutada hästi, meil on ka eelarve kontrolli komisjon, kes teeb koostööd kontrollikojaga ja ma pean tuletama teile meelde siin seda, et me alustasime summaga tuhat viissada töötajat, mõned neist vaatasid seda arvu, vähendasid seda umbes tuhandeks ja see näitab minu arust suurepäraselt seda, aga vabandust, siin on liiga palju lärmi. aga ma kordan siis, ma arvan, et äh, Euroopa Komisjon uuris neid dokumente põhjalikult ja ma tahaksin härra Kodmanisele öelda, et äh, finants perspektiivi raportöörina olin ma alguses globaliseerumisega kohanemise fondi vastu, see oli üks osa poliitilisest kompromissist ja koostööst komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel ja meie ülesandeks on praegusel hetkel tagada, et neid rahasid kasutatakse õigesti selleks, et tagada, et rakendatakse korralikke finantshalduse põhimõtteid ja ma arvan, et siin me võime vaadata neid muudatusettepanekuid äh, selleks, et muuta vajalikke arve, seda me teeme tavalises eelarveprotsessis, ma ei hakkaks varjama teie eest ka seda asjaolu, et see protsess, millega me täna tegelemine, on iseenesest äh, selline, et äh, meie erinevad lähenemised poliitilistes erakondades Äh, võivad olla erinevad erinevate katastroofide puhul, olgu need siis äh, looduskatastroofid, äh, globaliseerumisega seotud katastroofid, töötusega seotud katastroofid ja võib-olla me peaksime vaatama kogu mitmeaastaste pakettide programmi üle selleks, et võimaldada piirkondadel ja liikmesriikidel natukene rohkem manööverdamisruume, nii et nad saaksid ka oma programme kohandada erakorraliste sündmustega. ma arvan, et komisjoni lähenemine peaks olema paindlikum ja nii peaks olema, selline peaks olema ka liikmesriikide lähenemine. peaks olema võimalik, et kui liikmes, kui Euroopa Parlament püüdleb äh, paindlikuma lähendamise poole, siis, äh, siis meie, siis mina igal juhul toetan seda kahel käel, aga praegusel hetkel on meil piiratud paindlikkus ja me peame tegema seda, mis on meie kätes lähimuspõhimõte on küll oluline, aga tuleb ette juhtumeid, äh, see, millega me täna tegeleme, aga on ka teisi sarnaseid äh, juhtumeid, kus saab äh, Euroopa Ühenduse eelarvet kasutada paari tuhande inimese aitamiseks, kelle elu kannatab kriisis, siis mina arvan, et selline samm on igal juhul õige samm. raportas küsimus. mille esitas proua Bertmann. see on äärmiselt aktuaalne. aasta kaks tuhat kaheksa viimases kvartalis vallandati töötajaid ja liikmesriigid tahavad, et nüüd fondi rahad võetaks kasutusele ja samas tahavad nad ka omaenda meetmeid rakendada. ja see on selge, et seda raha ei hakata valesti kasutama. nüüd me näeme, kuidas arv kahanes tuhande viiesajalt vallandanult tuhande neljale. tuhat viissada neli vallandati, meil on nüüd umbes tuhat vallandatud siin kõneks. ja siin on suur erinevus ja kindlasti on tegemist vanemate inimestega kes on leidnud mingi muu viisi, kuidas nüüd oma olukorraga toime tulla. mõned lihtsalt on otsustanud teistmoodi oma elu ümber korraldada ja sellepärast ma küsingi, et millest see erinevus tuli. ma toetan kahel käel elukestvat õpet. aga need arvud siin äh, on ju tegelikult arvud reaalsete isikute kohta, need ei ole mingid teoreetilised arvud. Need on konkreetsed juhtumid, mis nende arvude taga on ma olen kindel, nagu peadirektor ütles, et me kõik üritame töötada võimalikult kaua, aga võtkem need inimesed Portugalis, kes alustasid tööd kolmeteistkümne aastasena ja nelikümmend aastat on töötanud ja saavad miinimumpalka nelisada eurot kuus ja kui me nüüd ütleme, et nad peavad koolituse läbi tegema, et uus töökoht saada, ma ei arva, et see on hea mõte tänan, kolleegid ja nüüd härra Kodmanis. mul on väga väike märkus, ma tahaksin veel informatsiooni juurde saada. Äh, on so-, ka süsteem selle kohta, kuidas sotsiaalfondi rahasid kasutada ja vastavad ministeeriumid või agentuurid mm, äh, vastutavad selle eest, tegemist on kaasfinantseerimisega ka ja kõik dokumendid tuleb korralikult koostada nüüd äh, globaliseerumisfondi puhul, kas on see samasugune süsteem või on tegemist mingi erisüsteemiga, ad hoc süsteemiga, et ei ole vajadust kaasfinantseerimise järele, ei ole vaja esitada raporteid hiljem, e, et äh, aruandeid, et kulutusi hüvitada see väga segane minu jaoks, kuidas kontrollitakse rahade kasutamist. me teame, kuidas kontroll toimub sotsiaalfondi ja muude fondide puhul. annan sõna härra Kozlikule ja siis äh, teeme kokkuvõtted. Euh, ma sulgen siin kõnelejate nimekirja, sest meil on veel palju teemasid jäänud arutada. härra Kozlik. ma tänan härra esimees, ma teen väga lühidalt. sest me praegu tegelikult äh, oleme surnud ringi jõudnud. see globaliseerumisega kohanemise fond on äh, ebasüsteemne lähenemisviis süsteemsete probleemide lahendamiseks. ma arvan, et me peaksime jääma selle juurde, mida härra Lamassuur ja teised juba ütlesid, et tegemist on poliitilise sümboolse instrumendiga, mis ei suuda lahendada meie majanduse süsteemseid probleeme. Hispaania ja Portugal nägid vaeva, esitasid taotluse, aga võib-olla Läti ei näinud vaeva. võib-olla on see ikkagi ennekõike valitsustes kinni. ma ei tea, kas tasub nii väikest raha üldse taotleda, võib-olla et mõned liikmesriigid lihtsalt ei näe vaeva raha taotlemisega ja võib-olla ajapikku see fond tõestab ennast, aga ta ei tarvitse seda teha. aga äh, kõigele vaatamata andkem fondile võimalus ja mina tahan sellepärast ettepanekut toetada. Um, mul on vaid mõned äh, kommentaarid, ma ei olnud selle fondi loomise poolt ja minu partei, kes tol ajal Rootsis valitsuses oli, valitsuspartei oli, toetas seda ja nüüd on tegemist kompromissiga. minu arvates me ei saa arutada iga kord selle fondi olemust siis, kui me mõne taotluse saame. see on ebamõistlik. fond eksisteerib, meil on taotlused, meil on eeskirjad ja me peame nüüd oma seisukoha taotluste kohta kujundama. võib-olla mingil ajahetkel ja see on minu ettepanek me peaksime mingi hindamisraporti koostama fondi kohta. nüüd on see paar aastat öö, toiminud, hinnakem, kas see on olnud tõhus, kas on olnud hea fond, millised on olnud tulemused, võib-olla mingi omaalgatuslik raport peaks selle kohta sündima ja me peaksime seda nüüd paari aasta möödudes arutama. mina saan asjast aru nii, et väga vähe on raha kasutatud fondist aga ma ka mõistan ka, et mitmed taotlused on praegu äh, töötlemisel komisjonis. nii et väga hea, kui me saaksime komisjonilt vastuse, kui palju taotlusi praegu on töös komisjonis. mina saan aru, et neid on seal mitu. oleks hea äh, selle kohta lähemalt kuulda. minu konkreetne ettepanek on, et äh, härra esimees, võib-olla mingil hetkel me peaksime Äh, arutama või raporti koostama fondi hindamiseks. suur tänu, härra Fehm. ma pean ütlema, et ma isiklikult jagan täielikult teie muret ja teie ettepanek on väga hea. arutame seda koordinaatoritega. ja nüüd ma paluksin komisjonil vastata kahele konkreetsele küsimusele, ühe esitas härra Kotmanis. kas äh, tegemist on sama menetlusega kui struktuurifondide puhul? ja härra Fermi küsimus. kas teie pipeline on väga umbes hetkel? härra esimees, esimene küsimus. peamiselt on tegemist äh, tagasimaksetega, kuid äh, tegemist on ka kaasfinantseerimisega, mis on nüüd kuuskümmend viis protsenti teatud juhtudel on võimalik ka, võimalikud ka teised lahendused kui tagasimaksed, et protsessi kiirendada. mis puudutab nüüd pipeline'i ehk ettevalmistusel olevat tööd, kui ma mainisin kuutekümmet viite miljonit eurot, see puudutab esitatud taotlusi ja läbivaatamisel olevaid taotlusi. kokku on um-, umbes kümmekond taotlust, mis on hetkel meie laual. kui lubate, härra esimees, siis ma teeksin ühe märkuse seoses sellega ja seoses antud aruteluga. tuleb silmas pidada, et tegemist on täiendava abiga, lisa, mis lisandub sotsiaalabitoetustele, see annab suurema paindlikkuse, arvestades Sotsiaalfondi tuntud programm, probleeme ja arvestades ranged öö, rangeid äh, programmide vastuvõtmise reegleid. meie, meil on võimalus kiiresti kasutusele võtta summasid, mis on küll suhteliselt väikesed, kuid mis on siiski jõuline poliitiline signaal töötajate suhtes. liikmesriikide ülesandeks on seda fondi kasutada. ja härra Fermiga ma nõustuksin siinkohal, meil see fond on olemas, me peame seda kasutama ja komisjoni poolelt teeme kõik võimalikku selleks, et reeglid oleksid võimalikult paindlikud ja selleks, et liikmesriigid oleksid äh, valmis seda ka tõepoolest kasutama. ja see fond töötati välja äh, kui kiirreageerimisjõud, kasutades sõjalist terminit. sotsiaalfondi vahendite kasutamine kümme miljardit aastas eeldavad, eeldab pikki menetlusi. siin on rohkem tegemist ennetamisega sotsiaalprobleemide vallas kui reageerimisega tõsistele kriisidele sotsiaalvallas, kui näiteks äh, äh, suletakse tehased või kui inimesi vallandatakse massiliselt, üle tuhande inimese näiteks, ja see on seotud rahvusvahelise konkurentsiga oote, uutele kolleegidele teadmiseks võib-olla üks märkus, mis äh, lisab. see fond loodi ilma rahaliste vahenditeta, mis puudutas kulukohustuste assigneeringuid. viissada miljonit tuleb öö, äh, tühistatud kulukohustustest kahe eelmise aasta jooksul ja makseassigneeringute osas ei ole nad aasta eelarves kirjas. Need makseassigneeringud tuleb leida kasutamata vahendite osas teistelt eelarveridadest ning seejärel tuleb, tuleb läbi viia vahendite ümberpaigutamine, ehk siis see on üsnagi originaalne lahendus ja nagu Raimar Pööge ka ütles, selle üle toimusid läbirääkimised kolme institutsiooni vahel, need olid pikad ja üksikasjalised kolleeg Ferm rõhutab õigesti, et nüüd on tulnud aga aeg teha pisut ka kokkuvõtteid ja uurida, kas seda ei saaks pisut kohandada. kogu sotsiaalfond võiks ju õieti olla üleilmastumisega kohanemise fond. meil on aga vaja menetlusi eelkõige, mis võimaldavad meil tegutseda kiiresti, suhteliselt kiiresti, nagu härra Portas ütles, juba kaheksa kuud eh, tagasi vallandati need töötajad, nagu Solidaarsusfondi puhul on looduskatastroofid, on majanduslikud katastroofid ja meil on vaja toimivaid menetlusi. see arutelu oli väga huvipakkuv, aga ma teen ettepaneku selle siinkohal lõpetada ja panen hääletusele härra Pööge raporti päevakorrapunkt üks, üksteist, kes on poolt? tänan. kes on vastu? üks hääl vastu, kes on erapooletu ja üks erapooletu. tänan. ja samas vaimus Juta Haug pidi lahkuma mõneks hetkeks, kuna tal on hääletus keskkonnakomisjonis, kuid ta andis mulle volitused raportöörina äh, tema nimel teha ettepanek äh, heaks kiita ümberpaigutamine number kaheksateist, mis puudutab nelja miljon, nelja miljonit eurot. tegemist on ülekandega Sotsiaalfondist üleilmastumise fondi, selleks, et see operatsioon oleks, seda oleks võimalik rahastada, kes seda ülekannet toetab? ma loodan, ma loodan, arvan, et samad inimesed, kes on vastu sama isik ja kes on erapooletu, sama isik, kõik see on loogiline. Euroopa Komisjon, kes siin kohal viibib, võttis arvesse raportööri mure, mis kajastub ka resolutsioonis, et põhimõtteliselt me soovime, et rahastamise allikas ei oleks sotsiaalfond võimaluste piires. ja siin on ka meie ees dilemmad, sest tuleb leida raha sealt, kus ta on olemas ja paraku me täheldame, et sotsiaalfondi vahendeid alakasutatakse ja siis on väga praktiline neid vahendeid sealt ka võtta. selles osas härra Portas, andke andeks, ma vabandan, me siin parajasti hääletame, aga minu kahtlus on selles, et see, mille me nüüd vastu võtsime on raha ülekanne sotsiaalfondist üleilmastumisega kohanemise fondi. aga mida nüüd teie ütlesite, kui ma õigesti aru sain, on, et on olemas garantii, et see ülekanne ei, ei tule sotsiaalfondist. kui meil nüüd tuleb pärast uus ülekanne veel, selleks, et tagasi maksta Sotsiaalfondile, kas nii siis? just täpselt. see tähendab, et poliitiliselt. see kõik on selline üsnagi äh, peenike värk. poliitikas me ole, olemegi väga, kasutamegi selliseid vahendeid, nii et kui me ei meil on kakskümmend seitse liikmesriiki ja selle eksperdid, siis asi muutub väga keeruliseks, ehk siis poliitiliselt üleilmastumisega kohanemise fond, lisandub olemasolevatele fondidele, see tähendab sotsiaalfondile, eelarveliselt aga, kuivõrd meil on vaja kiir, kiiret menetlust, siis tuleb leida raha sealt, kus seda on, olemasolevaid vahendeid on sotsiaalfondis ja sealt me nad ka võtame, aga me ütleme Euroopa Komisjonile, et äh, aga need vahendid tuleb taastada, sest äh, vastasel korral ei ole esialgne ettepanek, eesmärk täidetud, nagu ka raportöör õigesti ütles see küsimus on siis otsustatud ja meie sõbrad, eriti Kataloonia ja Portugali sõbrad, suplevad õnnes. Euh, proua Haug öö, äh, oli sunnitud meie hoole alt hetkeks lahkuma ja kui lubate, siis öö, äh, võtame päevakorrapunkti number kolmteist. see puudutab öö, äh, ülekannet kontrollikojale. lugupeetud kolleeg. suur tänu, härra esimees. Äh, ehkki me ei ole täna kohvi saanud, olen ma valmis siiski äh, nüüd töö kallale asuma. kohvi puudumine on ju ebatavaline, eks ole. 2009 we are under the article 20 ja artikkel kakskümmend kaks äh, finantsmäärusest on see, mis meid puudutab aga ülekanne null kuus kaks tuhat üheksa hõlmab tegelikult kümmet ülekannet, mis ei ole omavahel alati seotud. siin on ramassaaži tüüpi äh, ülekanded, millest on päris äh, raske ülevaadet teha, aga ma olen äh, siin otsustanud lähenemise kasuks, äh, mida, millega saab kiiresti edasi liikuda. Äh, A1 äh, nõukogu kohandamiseks A2 on siis ajutised toetused, osa B, mis puudutab hooneid, see on meie töö toimimise jaoks ka üks hoone töö toimimise jaoks väga hea. ja siis part äh, C ja D ja paar osa, osa G, seal on lisakulutused, nende pro-, osadega mul ei, ei ole mingisuguseid äh, probleeme. ja ma arvan, et me ei peaks äh, siin ka vastuhääli tõstma. ja siis ülejäänud osa, see on siis C, hooned, D, kohandamine E elektroonilise juurdepääsu teede korraldamine. H täiendavad äh, vahendid täiendavatele raportitele ja erilistele raportitele. siin ma ei sea loomulikult nende programmide eesmärke küsimärgi all, aga ma tahaksin öelda, et me oleme juba üheksakümmend viis äh, miljonit eurot äh, eraldanud Kontrollikojale lisaraportiks ja nüüd kakssada tuhat veel juurde, aga mis puudutab äh, rahaallikat, siis see tekitab minus küsimusi. me lähtume siin ka kolm projektist ja kokkuhoidudest seal. see kajastab ka kolme majandust ja siin lähtume kahe tuhande kaheksanda aasta tehnilise abi äh, vahenditest. nii et äh, eesmärkide puhul äh, võime me küll nõus olla, aga meil on vaja lisaselgitusi ka kolm kokkuhoiuvahendite kohta ja selle kohta, mida see tuleviku jaoks tähendab, võib-olla oleks parem see raha lihtsalt tagasi saata maksumaksjale ja ma eelistaksin, kui Kontrollikoda esitaks meile kirjaliku selgituse viies osas. see tähendab seda, et me praegu lähtume kahekümne teiselt artiklilt finantsmäärusest ja liigume üle kahekümne neljandale. niisiis A üks, A kaks, E, F ja G kohta ei ole mul mingisuguseid vastuväiteid ja kõigi ülejäänud osade kohta tahaksin ma selgitusi, need on C, D, E H ja I. see on siis minu ettepanek. esimese viie ko kohta, mida mainisin, ei ole mul vastuväiteid. me peaksime rakendama artiklit kakskümmend neli ja sõnavara menetlust ja nõudma lisaselgitusi ülejäänute kohta ma tean, et äh, Kontrollikoda on valmis meile juba praegusel hetkel esitama suulised selgitused, aga mulle meeldiks, äh, kui see siiski tuleks ka kirjalikult vastavalt menetluskorrale. Le... tänan, härra Levandovski. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis te teate, teete ettepaneku, et me hääletaksime poolt, mis puudutab äh, osasid A ja B ma kordan veel, A1, A2, need on siis pühad lehmad, mul on siin B, F ja G. ülejäänude äh, puhul ma tahaksin selgitusi ja üleminekut äh, artiklile kakskümmend neli finantsmäärusest, ma arvan, et see peaks olema saavutatud. selge võtame vastu ülekande ainult nende nelja punkti, viie punkti osas. B, F, G ja A ja A üks. ning et me ootame selgitusi kontrollikoja käest ülejäänud ülekande osas, see puudutab punkte C, D, E H ja I, mille osas toimuks teine ülekanne, mille me vaatame läbi äh, järgmisel koosolekul. täpselt nii. kas kellegi, keegi soovib kommenteerida? ei. siis öö, äh, usaldame oma raportööri. ja teen ettepaneku, et hääletame ja võtame vastu ülekande kuus aastaks kaks tuhat üheksa selle olulise muudatusettepanekuga, et A üks, A kaks, B, F ja G on äh, need punktid, kus me ülekannet toetame, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? üks erapooletu, seega ühehäälne hääletus ühe erapooletuga. see oli siis punkt kolmteist ja nüüd võime tagasi tulla. kui Helga just ei sooviks oma kaladest siin rääkida, niisiis Guinea kalad, punkt number neliteist, neist räägib Helga Trüppel. Teil on sõna, proua raportöör. jaa, vielen dank, härra ähm, Vorsitzender. suur tänu, härra esimees ja lubage mul siin teha lühike poliitiline avaldus, ehkki ma tean, et tegelikult see ei ole meie komisjonis kombeks, aga igal juhul vastutavad selle komisjon, selle toimiku eest kalanduse ja arengukomisjon, aga me juba teame mõnda aega, et Euroopa Liidu kalanduspoliitika ka lähtuvalt teadlaste soovitustest selle kohta, kui palju me saame püüda, kui palju meil, kui suured on meie kalavarud, ole, on, oleme lähtunud sellest oma poliitikas. aga siiski peab ütlema, et minu fraktsioon ei ole asjadega rahul, me leiame, et meie praegune käitumisviis ei ole äh, jätkusuutlik. seda siis algatuseks, mis konkreetselt puudutab aga kalandusalast partnerluslepingut Euroopa Liidu ja Guinea vahel, siis see leping peaks kehtima kahe tuhande üheksandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani, tegemist on jätkulepiku, lepinguga leping on iseenesest juba kehtinud tuhande üheksasaja kaheksakümne kolmandast aastast saati ja veidraks selle lepingu puhul võib pidada asjaolu, et me hääletame selle raporti üle, üle täna, aga raport on iseenesest juba jõus olnud ka esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksa ja see tähendab seda, et alused või võivad jätkata oma kalapüüki nii nagu varem, see ei puuduta suuri kalamaid kalandusalaseid lepinguid, tegemist on üsna väikse lepinguga ja sellise riigi puhul nagu Kine me püüame rakendada läbi läbipaistvuse põhimõtteid, tegemist ei ole läbipaistva riigiga äh, läbipaistvusva halduse pingereas otse vastupidi ja seetõttu me peame väga põhjalikult keskenduma sellele lepingule. me peame põhjalikult läbi vaatama, kas tegelikult äh, ka saadetakse andmeid selle kohta, kui palju kala püütakse ja pidage meeles seda, et sellel infol põhineb meie kogu kalanduspoliitika. me peame tagama, et piirangutest peetakse kinni ja me peame äh, ka nõudma kontrolli, Ähm, kasumi analüüsi kohta ja just äh, tegemist on äh, samasuguse protseduuriga nagu iga kord ja teile lisaks, kolleegid, äh, tahaksin ma öelda, et arengukomisjonis on üldine lähenemine Euroopa kalanduspoliitikale seatud küsimärgi alla ja ma loodan, et järgneva paari aasta jooksul õnnestub meil asjad pisut jätkusuutlikumalt korraldada, aga see ei ole meie tänane ülesanne, täna me peame vaatama seda, kas raha kasutatakse õigesti, lähtuvalt äh, lepingus määratletud tingimustest ja ma soovitan selle lepingu vastu võtta. suur tänu, härra Ferm! Äh, minu poolt vaid lühike kommentaar me muidugi mõistame äh, proua Helga Trüppeli poliitilist äh, lähenemist äh, ja poliitilisi avaldusi, aga muudatusettepanekud üks ja kaks valmistavad meile siiski probleeme. seda lähtuvalt meie komisjoni rollist, ma arvan, et me ei peaks teiste komisjonide rolli enda peale võtma, ma arvan, et muudatusettepanekud üks ja kaks ei ole siiski eelarvekomisjoni pädevuses ja seetõttu me, ehkki me poliitiliselt neid toetame, hääletaksime nende vastu aga samas me toetame muudatusettepanekut number kolm. suur tänu, härra Fernandes soovib sõna. Eh, suur tänu ja ma ei ole kindel, kas tegemist on õige foorumiga minu praegusele küsimusele ja kui ma esitan selle küsimuse ebasobivalt, eh, ebasobivas kohas, eh, siis ma juba vabandan ette. kolmekümne esimesel septembril kak-, kaks tuhat toimus äh, ka Portugali laevad äh, läht-, püüdsid kala äh, nendes vetes esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist peaks, saaksime me oma kalapüüki jätkata, aga Portugali siiski ei ole siin toodud nimekirjas. ma, ma ei saa aru, miks siin ei ole nimekirjas ära toodud ka Portugali alused. ma tean küll, et see on kalanduse komisjoni ülesanne tõenäoliselt, aga mind siiski paneb see üllatama. kolleegid, ma oleks väga üllatunud, kui toimuks mingisugune Portugali diskrimineerimine, kuid kontrollida saab seda ju lihtsalt. härra Salvador Garriga sooviks samuti sõna. suur tänu, esimees, minu fraktsioon kavatseb selle raporti poolt hääletada ja selle arvamuse poolt hääletada aga proua Trüppeli muudatusettepanekud on äh, standardmuudatusettepanekud, me hääletame nende üle. esimeses muudatusettepanekus tavaliselt, äh, äh, esimeses muudatusettepanekus aga äh, Elga Trüppel ei pea kinni tavalisest sõnastusest ja mind üllatab see, miks siin tavapärasest sõnastusest on kõrvale mindud, sõna refuse on pisut tugevam, ehk siis keeldumise sõna on tugevam kui tagasihoidmise sõna. aga igal juhul me toetame kõiki neid muudatusettepanekuid, aga ma tahaks lihtsalt teada, mis on selle tavapärasest sõnastusest kõrvalekaldumise põhjuseks. suur tänu, ma annan sõna komisjonile. Donatella Severi Maare peadirektoraadist. proua, vabandust. proua Severi. tänan, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri tema põhjaliku raporti eest. mul ei olegi midagi lisada raporti sisule kuid kommenteeriksin pigem siin tõstatatud küsimusi. ehk siis küsimust, kas äh, vahendeid kasutatakse õigesti selle riigi poolt, kellega meil see leping on, ehk siis Guinea, kes on saja kuuekümne äh, kolmandal kohal kõige vähem demokraatlike riikide hulgas ja kus äh, äh, poliitilised tingimused äh, sõjaväelise huntaga seoses on üsnagi halvad. arvestame teekaarti, milles leppisime kokku vastavalt artikli üheksakümmend viis Cotonou lepingus kalanduslepingust rääkides, kalandusleping ei suuda ju demokraatia probleeme lahendada ja õigusriigi probleeme, mis tuleb taastada. kalandusleping võib all-, anda ka olulise panuse selleks, et taastada hea juhtimise põhimõtted kalanduses. selle üle pidasid läbirääkimised mõlemad osapooled, selleks et tagada pidev järelevaade kalavarude üle. siin on selged tingimused ja see võimaldab kalapüüki ainult sellisel juhul, kui ettenähtud tingimustest kinni peetakse. ja siin on ette nähtud väga ranged tingimused mis puudutab rahaliste vahendite kasutamist ja vähendamist võrreldes eelmise lepinguga, meie arvates on kontroll tagatud ja me jälgime, et seda tehtaks kõikides etappides. tekkis ka küsimus kala püügilubade andmise kohta Portugalile, mida, mida enam ei kaasatud. selle põhjuseks on Portugali valitsuse poolt tegemata jäetud taotlus. Nad ei kasutanud ära võimalust, mis oli eelmises protokollis ja nad ei äh, teinud taotlust uue, uue loa saamiseks mida rõhutas Hispaania saadik, see puudutas äh, muudatusettepaneku sõnastust. ma tuletaksin meelde, et äh, uus määrus kalapüügilubade kohta tuhat kuus aastast kaks tuhat kaheksa kasutab sama sõna keeldumine kalanduslubade edastamisest keeldumine, kui taotlused ei ole nõuete kohaselt edastatud ja sellepärast äh, ongi muudatusettepanek selliselt sõnastatud. siin tuleks äh, juhtida tähelepanu sellele, et komisjon jälgib seda, et kohustused, äh, kohustustest peetakse kinni, sest ta tõesti võib keelduda edastamast kalandustaotlusi, kui kui tingimused ei ole täidetud. ma ei tea, kas ma olen kõigil, kõikidele küsimustele vastanud, kuid jään teie käsutusse. suur tänu, proua raportöör ja siis hääletame. ja, esmalt vielen dank für die ausführung der komisjon. kõigepealt suur tänu komisjonile selle avalduse eest, ma tervitan asjaolu, et komisjon rõhutas et loomulikult äh, ei ole võimalik äh, demokraatiat äh, saavutada läbi kalanduspartnerluslepingu. tegemist on aga hea haldustavade toetamisega ja seda me kavatseme ka teha, sellepärast et muidu me oleksime mittekorrektse poliitika toetajad ja seda me ei kavatse teha. igal juhul me, kui me tahame ennast tõsiselt võtta, eelarvekomisjonis, siis me peame oma tööd tegema nende abivahenditega, mis on meie käsutuses. ja me peaksime oma töötingimusi tõsiselt võtma ja see on siis äh, ka vastuseks küsimusele, miks ma olen muudatusettepanekud nii sõnastanud, me peaksime kasutama neid vahendeid, mis on meie käsutuses, nii et keegi ei saaks meilt teelt kõrvale kallutada ja kui meil on võimalus teavitamist kasutada, siis tuleb seda ka rakendada ja kui nähakse, et me suhtume rangelt sellesse nõudesse ja raha ei saa, kui põhimõtetest kinni ei peeta, siis võib-olla nad rakendavad tulevikus ka häid kalatamistavasid tänan, proua raportöör, ma arvan, et võime minna nüüd hääletamise juurde, muudatusettepanek üks. kes on poolt? vastu? erapooletuid? üks erapooletu, suur häälteenamus oli, suure häälteenamusega vastu võetud ja komisjon täpsustas ka, miks kasutati sõna refuse ja mitte withhold. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu, samad erapooletud, samad. kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, keegi ei ole vastu, erapooletuid, üks erapooletu panen hääletusele arvamuse muudetud kujul, kes on poolt. lõpphääletus, vastu. keegi ei ole vastu, erapooletuid, üks erapooletu. õnnitlused raportöörile. ja tuleme tagasi, sest Juta, kes töötab kahes komisjonis samaaegselt, on seega kõikjal on siia tagasi jõudnud ja ma tulen päevakorrapunkti kaksteist juurde tagasi. siin on tegemist äh, mitme ülekandega. ma tänan, ma eeldan, et kaheksateistkümnes ülekandmine on juba hääletatud, jah. Läheme siis kahekümne viienda juurde see puudutab äh, sotsiaalfondist globaliseerumisfondi rahade ülekandmist. ma arvan, et see üleviimine tuleks lükata järgmisse kohtumisse arutada, meil ei ole veel tööhõivekomisjoni arvamust. ja nõukogu ei ole ka äh, veel selle üle hääletanud ja meil on Raimer Pööge raportit vaja seega kakskümmend viis. Te eelistate oodata õi-, sotsiaalkomisjoni arvamust ja vaatame siis, mida Raimar Pööge välja pakub õigusliku aluse osas, sest see on jällegi üleilmastumise fondiga seotud küsimus. me peame hääletama õigusliku aluse üle ja siis eelarveliste vahendite üle nii et nii kana kui muna ei ole, nii et kakskümmend ja nüüd kakskümmend kuus. jah, äh, ülekanne kakskümmend kuus, see on halduskuludeks. meie komisjon tegelikult ei vastuta komisjoni töö korraldamise eest ega tahagi me seda teha, me ei taha sekkuda komisjoni töösse sugugi kui me tahame eh, juba otsustatud eelarvet muuta, parandada ja prioriteedid nii seada, nagu me viimase eelarvemenetluse kestel otsustasime, kui me tahame tõesti, et kõik otsustatuga ellu rakendatakse, siis tuleb meil nii talitada aga kõigepealt ma tahaksin ära kuulata komisjoni selgituse selle ärivaldkonna poliitika kohta. meie arvates on tegemist äärmiselt aktuaalse teemaga, äärmiselt aktuaalse tegevuspoliitikaga. tähtis on, et Euroopa Liidu konkurentsivõime tugevnes, meil on eesmärgid selles vallas seatud ja meil on vaja need eesmärgid nüüd ellu viia, meil on vaja inimesi tööle võtta, kes selle eest seisavad. aga siin tahetakse rahastamisest null koma viis miljonit öö, kärpida, sama puudutab ka põllumajandust, maaelu arengut, samuti veerand miljonit tahetakse ära võtta. nüüd mitu aastat juba jutti me oleme kaevelnud selle üle, et struktuurifondid, Maaelu Arengufond ja teised ei leia korralikult kasutamist, väga äh, aeglaselt venib rahade kasutamine, tahame, et kiireneks abirahade kasutamine. aga nüüd, kui halduskuludeks ette nähtud raha vähendatakse, tähendab seda, et protsessid aeglustuvad veelgi me teame, et liikmesriikidel on siin oma roll kanda, aga kõik toimub väga aeglaselt. ja kui nüüd komisjon veelgi rahastamist väheneb, siis me kardame, et tekivad probleemid. see puudutab ka äh, uurimistegevust, teaduse uurimistegevust. me tahame äh, uurimist korraldada väga väikeste eelarveliste vahenditega. meie teadusuuringute Äh, erinevad rahasummad on suhteliselt suured, aga samas äh, häda on selles, et neid rahasid ei ole korralikult ära kasutatud ja nüüd me võtame veel halduskulusid vähemaks, mis tähendab seda, et personal väheneb. ma ei räägi siin kohtumiste korraldamisest, ma räägin siin personali numbrite vähendamisest ja miks seda tehakse, ma tahaksin komisjonilt kuulda. ei saa lihtsalt väikeses lõikes öelda, äh, kust raha tuleb. tuleb mõelda selle peale, et inimesed ei saa oma tööd teha ja kui me hakatakse kaeblema, et inimesed ei tee oma tööd, siis kuidas saabki töö tehtud, kui äh, inimesi, kes selle tööga tegelevad, vähendatakse, nii jäävad kõik asjad tegemata. ma tahaksin komisjonilt selgitust. kas see tähendab, proua raportöör, et te teete ettepaneku edasi lükata hääletus selle ülekande osas? jah, kui komisjon ütleb, et me ei saa seda nii kiiresti ära otsustada ja et me peame läbi tegema äh, kirjaliku menetluse ja kõik mustvalgelt kirja panema, siis jah. me teame, kui me teame, et äh, midagi ära ei otsustata, siis on äh, asjad, siis on asi korras, aga kui meil nüüd ammendav selgitus antakse, siis me võiksime kahekümne kuuendat ka praegu hääletada nii et sõna on kaitsjavel poolel, härra peadirektor. ma ütleksin, et ähm, proua Haug oma sõnavõtus rõhutas seda, et ta ei soovi sekkuda komisjoni sisesesse äh, tegevusse igas peadirektoraadis, ma arvan, et see on oluline, härra esimees, sest komisjon tõesti on alustanud tegevuspõhist eelarvestamist, mis on analüütiline raamatupidamise viis, kus on seos eesmärkide ja vahendite vahel ja eelarveperioodi alguses äh, tegeleme me alati hindamisega. pärast seda kohanda, kohandume me sündmustega, ma võin kinnitada proua Haugile, et see ei sea kuidagi ohtu komisjoni prioriteete. siiski, eh, nagu me kõik teame ja ka mina ise olen olnud erinevates peadirektoraatides, kus, millel oli suuri kulutusi, me viime regulaarselt läbi halduskulude hindamisi ja võib juhtuda, et eh, mõnikord on sündmused kulgenud erinevalt, kui äh, ette nähti. ma teen ettepaneku, et me arutame seda asja vastava peadirektoraadiga, et ilma ohtu seadmata nende tegevust ning uskuge mind, peadirektoraadid üldiselt äh, võitlevad oma territooriumi kaitsemise eest. E, meie eesmärgiks oleks teada saada, kus me võiksime peadirektoraadi eesmärge kahjustamata uurida, kust leida vahendeid, mis võimaldaksid konkreetselt ja täpselt äh, hallata neid vajadusi selliselt, et, äh, et neid vahe, et vahendeid kasutaks seal, kus on tõesti tekkinud vajadused. ma võin teile kinnitada, et selles osas ei ole prioriteedid kuidagi muutunud peadirektoraatides? me kasutame tõhusalt ja ratsionaalselt komisjoni käsutuses olevaid vahendeid, eh, mis on olemas eelmis, erinevatel eelarveridadel. teisalt on meil tegemist kulutustega, mis on väga mahukad eh, finantskriisi tagajärg, tagajärg oli see, et meil oli hädasti vaja eksperte hinnangute läbiviimiseks eriti mis puudutab pankade varasid. Äh, te teate, milline arutelu on nõukogus äh, käimas selle küsimuse osas. on Galileo projekt, ma ei hakka kõiki teisi mainima. härra esimees, komisjonil on kiiresti vaja neid vahendeid kasutada ja oleks väga kahju, kui me täna ei saaks lahkuda siit positiivse hääletustulemusega teie komisjonist. ma vaatan siin proua Haugile otsa ja teen talle selles, sellekohase üleskutse. tänan, härra esimees. ma tänan, proua raportöör. kas need selgitused öö, rahuldasid teid? jah Eh, kui te tagate, et mitte ainult komisjoni prioriteedid, vaid ka parlamendi prioriteedid ellu viiakse, siis on hästi. mina ei ole see, kes tahaks lihtsalt asju venitada venitamise pärast. ma arvan, et me peaksime eh, aktsepteerima neid selgitusi, mis me saime. suur tänu, keegi sõna ei soovi. siis panen hääletusele üle kanda kakskümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? üks erapooletu. üks vastuhääl, üks erapooletu. Läheme nüüd kiiresti. komisjonil on selle üle eriliselt hea meel ja tänab selle üle, selle eest parlamenti, sest täna võtame seisukohu, koha täna, teisel septembril komisjon, nõukogu alles võtab oma seisukoha kaheksandal. tegemist on mittekohustuslike kulutustega, see tähendab, et kui kokkulepet ei saavutata, siis viimases on õigus jääb parlamendile. nii et me jääme ootama ka nõukogu otsust. ja nüüd eh, ülekanne number kakskümmend kaheksa juurde da geht's jetzt um, um die Zahlungen ähm, und ähm me räägime nüüd maksetest. ja mul ei ole siin probleeme sellega, milleks neid makseid kasutatakse. toll kaks tuhat kolmteist on äärmiselt oluline. ja ma arvan, et meil on seda samuti vaja nagu fiskaalist ja teisi programme aga ma olen päris mures selle pärast, kust see raha tuleb. kas see mitte ei õõnesta meie konkurentsivõimet? ma tean, et me räägime siin maksetest. aga miks on riskikapitali kulgevad vood niivõrd madalad, me räägime sellest ikka ja jälle, et komisjon peaks olema proaktiivsem ega peaks ootama, äh, kuni partnerid liikmesriikides äh, ka omad rahad juurde panevad selle rahale, mis meie eraldame. võib-olla te öö, äh, ütlete meile, kust raha tuleb? ja öö, äh, tõesti, me ei tahaks edasi lükata Äh, seda hääletamist me ei tahaks tänast tööd homsesse sugugi lükata. härra peadirektor. tänan, härra esimees. ka siin me viime läbi vastavate talitustega hinnangu, mis puudutab meie makseassigneeringute vajadusi. ja hetkel, kui need meile esitati, vajalik avalike vahendite määr oli sada kümme, sa-, sada kaks miljonit ja vaja oli sada kolmkümmend kuus miljonit, seega meil on kolmekümne nelja miljoniline varu makseassigneeringute osas. see tähendab, et me võime vastata selle neljateistküm-, neljateistkümne miljoni ülekandevajadusele, me ei sea siin äh, ohtu ka olukorda praeguse hetke ja aasta lõpu vahel. ja nii meie hinnangud jäävad ilmselt nende arvude juurde ehk siis ümmarguselt sada miljonit eurot. nii et siin makse assigneeringud ohtu ei satu ja, ja seatud eesmärgid. taotlused on olnud vähem mahukad, kui me ootasime. tänan suur tänu, härra peadirektor, proua raportöör. jah, see on kõik väga loogiline. aga me saame veel kord komisjonil küsida, mitte teilt isiklikult, aga komisjonilt üldiselt paluda, et nad selles valdkonnas rohkem vaeva näeks, et raha ära kulutataks aga ma teen ettepaneku, et me kiidame heaks selle ülekandmise number kakskümmend kaheksa. ma tänan, te kuulsite raportööri ettepanekut, kes on ülekande kakskümmend kaheksa poolt, andke käega märku, tänan, kes on vastu. üks hääl vastu, erapooletuid, üks erapooletu. ja taaskord hääletus äh, muidu, tulemus muidugi jääb sõltuvusse nõukogu kaheksanda septembri hääletusest, vastasel korral võtame selle teema uue, uuesti arutlusele. nüüd kakskümmend üheksa, proua raportöör. Beim transfer numero neunzwanzig geht's auch um zahlungen. Äh, kahekümne üheksanda puhul me räägime ka maksetest ja öö jooksul võib väga palju õppida ja minuga juhtus just nii. eile ma rääkisin sellest eelarvereast, aga ma tegin ühe vea. nimelt üheksateist ja nelikümmend seitse miljonit. Nende osas on võetud kohustused, aga neid ei ole veel ära kasutatud. nii et kohustused selle summade osas on võetud ja lähitulevikus komisjon esitab parandus-kirja eelarve kohta, et eelarve reaalrahasummasid suurendada. nii et me eh, peame hoopis kiitma komisjoni ja mitte laitma, nii nagu ma eile tegin. tegemist on maksetega, eh, mis ei saanud läbi minna, sest lihtsalt varem kohustusi ei olnud nende kohta nii et ma teen ettepaneku ülekanne kakskümmend üheksa kinnitada. suur tänu, raportöör teeb ettepaneku loobuda seekord komisjoni kritiseerimisest ja vastu võtta kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? üks vastu, erapooletuid? erapooletuid pole. seega ülekanne kakskümmend üheksa on vastu võetud ja seegi sõltuvuses nõukogu hääletusest kaheksandal septembril. nüüd ülekanne number kolmkümmend, raportöör. Ich sag mal, ein bisschen die Rechte des Parlaments mit versucht haben durchzusetzen. jah, äh, siin on küsimuseks parlamendi õigused ja nende läbisurumine me oleme kuulanud nüüd igasuguseid selgitusi ja ka kirjalikult oleme neid näinud eh, nimelt tingimused, mis reservi puudutavad, on täidetud ja sellepärast ma olen selle poolt, et reservis olevat raha kasutada ja soovitan ka teil seda toetada. suur tänu. uutele kolleegidele teadmiseks, küsimus on puhtpoliitiline ja mitte eelarveline. parlament soovis et äh, Euro Vahemere Parlamentaarne Assamblee osaleks uue organi töös ehk siis Vahemere Liidu töös, mis on Barcelona protsessi jätkuks. see on sisuline poliitiline probleem ning kasutati eelarvelist relva selleks, et avaldada survet meie partneritele ja see surve ka oli tulemuslik ja nüüd meil ei ole ka põhjust sellele ülekandele vastu seista. kes toetab ülekannet number kolmkümmend? suur tänu, kes on vastu? üks vastu, erapooletuid, erapooletuid pole ning ülekonna number kolmkümmend on vastu võetud. on jäänud kolmkümmend üks, proua raportöör. Ähm, jah, kolmkümmend üks. see võtab reservist rahalised vahendid ja paigutab need kalanduslepingusse Guineaga, mille poolt me just äsja hääletasime. nii et, kallid kolleegid, palun hääletage poolt. Euh, hästi, seega see on seotud proua Trüppeli raporti hääletusega, kes on kolmekümne esimese poolt? vastu? keegi vastu ei ole, erapooletuid ei ole ja üks erapooletu seega ühe, ühehäälselt, ühe erapooletuga õnnitlused proua Haugile. kõik tema ettepanekud võeti vastu ja ta on täna hommikuks oma raportööri rolli ammendanud ning meil on jäänud veel üks hääletus, päevakorrapunkt viisteist, mis on parlamendi poolt Trev üheks nimetatud hoone võimalik ostmine. raportööri me veel siin määranud ei ole ja seepärast annan komisjoni esimehele sõna. tänan, härra esimees, ütleb härra Lamassuur ise. tahaksin kiiresti selgitada selle probleemi sisu, me oleme sellest korra juba kõnelenud juulikuus. nagu te teate, artikkel sada seitsekümmend üheksa finantsmääruses, sada seitsekümmend kaheksa finantsmääruses eeldab, et eelarvepädev institutsioon vaatab läbi kõikide institutsioonide kinnisvaraprojektid, kui nendel on rahalised, olulised rahalised tagajärjed. me rakendame seda väga rangelt kinnisvara projektide osas teiste institutsioonide puhul ja sama rangelt muidugi peame ka suhtuma parlamendi kinnisvaravajadustesse. ja nagu ma juulikuus ütlesin, on menetlus pisut äh, eriline, sest esiteks peame me täna ka otsustama kas arvestades äh, selle projekti iseloomu, kas me edastame juhatusele arvamuse ja hakkame asjaga tegelema või mitte? antud juhul parlamendi juhatus on meile andnud rea selgitusi. kavas on osta hoone, mis asub äh, vahetult olemasolevate parlamendihoonete kõrval Brüsselis. lihtsustamise huvides nimetame seda hooneks Trev üks. siin võiks sõlmuda ostuleping, mis juriidiliselt oleks üheksakümne üheksa aastane rendileping ja, ja meil oleks võimalus üheksakümne üheksa aasta möödumisel või siis meie järeltulijad, kui meid enam ei peaks sel ajal enam siin olema, meil oleks siis võimalus see sümboolse summa eest ära osta. Äh, hind oleks kolmkümmend üks miljonit eurot, esimene osa oleks kuusteist miljonit novembris sellel aastal ja teine osa tuleks tasuda siis viisteist koma kaks miljonit enne kolmekümne esimest detsembrist kaks tuhat kümme ja kui see tehing teostub, siis praegune omanik äh, loobub äh, avalikule pakkumisele äh, panemast, tegemist on avalik-õigusliku omanikuga ning see eeldab teatud vastutasu ning juhatus hindab siis seda hinna suurendamisele kolmekümne kolme protsendi võrra võrreldes turuhinnaga. juhatus kavatseb selle operatsiooni rahastamist jagada erinevate eelarveridade vahel parlamendi ees, eelarves. kolleegid, mulle isiklikult tundub see küsimus piisavalt oluline selleks, et meie komisjon sellega tegeleks ja annaks oma arvamuse. juhatusel on loomulikult kiire ja teatas, et äh, meil on kogu teave juba olemas. loomulikult on juhatus ka meie käsutuses selleks, et vastata suulistele küsimustele. kuid äh, ma leian, et me peame olema sama tähelepanelikud kui tegemist on kinnisvaja projektidega parlamendi puhul, kui me, nagu me seda teeme ka teiste institutsioonide puhul. ja kui me läbi vaatame parlamendi eelarvet aastaks kaks tuhat kümme koos härra Mankaga, kes on meie raportöör, parlamendil on ka teisi kinnisvajaprojekte aastaks kaks tuhat kümme. ja võib-olla sellel hetkel meie raportöör härra Manka kes tegeleb parlamendi eelarvega, esitab ka põhimõttelisi küsimusi kinnisvarapoliitika kohta. ja seega ma arvan, et ettevaatlikkuse mõttes ja et me oleksime täielikult kursis ja et kõik fraktsioonid äh, toetaksid eelarvekomisjonis seda operatsiooni ja seepärast ma arvan, et me peaksime selle küsimusega, selle küsimuse võtma menetlusse. ja me nimetaksime raportööri, loodetavasti koordinaatorid lepivad ka kokku, kas äh, selle osas, kes on alaline, kes on alaline raportöör kinnisvara probleemide osas või kes oleks antud juhul raportööriks. ja minu ettepanek teile on et me võtaksime menetlusse eelarvekomisjonina selle küsimuse. see tähendaks, et ühel äh, järgmisel koosolekul äh, esitaks siis raportöör teile äh, eelarvekomisjoni arvamuse ja vahepeal üritame võimalikult rohkem teavet koguda. kes on selle poolt, et me võtame menetlusse selle projekti, kes on poolt? tänan. kes on vastu? keegi ei ole vastu, erapooletuid, erapooletuid ka pole, seega ühehäälselt. meie komisjon otsustab võtta menetlusse projekti, mille eesmärgiks on osta Trev üks hoone. seega lõpeb meie hääletus meil on jäänud veel kolm päevakorrapunkti. punkt number kuusteist. tuleme tagasi globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise juurde. seekord on tegemist Saksamaaga. tegemist on aga mõttevahetusega ja mitte veel seekord hääletusega. sõna saab raportöör Rainer Pööge. lühidalt, palun suur tänu, härra esimees. kolleegid, ma võin teha väga lühidalt, sellepärast et äh, arutelu äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmisest äh, põhimõtteliselt juba toimus täna, nii et ma ei pea enam kõike uuesti kordama komisjon lähtuvalt Saksamaa avaldusest, mis esitati augustis, kasutada globaliseerimisega kohanemise fondi, on avanud juhtumi. siin on tegemist Pohjumis pärit Nokia tehasega. ja seal puudutab see tuhande kolmesadat kolmekümmend seitset töötajat ja taodeldud on viis koma viis miljonit eurot tegemist on äh, piirkonnaga, kus äh, on juba töötus äh, kümme kuni kaksteist protsenti ja esitatud dokumentide põhjal leian ma et äh, kõik on korrektne, äh, tööhõivekomisjon esitab oma arvamuse homme, aga ma arvan, et me peaksime oma raporti koostama võimalikult kiiresti, äh, nii et me saame otsuse langeta septembri viimasel nädalal või oktoobri esimesel nädalal ja rohkem ei olegi mul praegusel hetkel öelda selle kohta. tänan, härra raportöör, kas on küsimusi või märkusi? siis teen ettepaneku, et me ei, ei hakka pikemalt äh, seda küsimust arutama. Läheme edasi, päevakorrapunkt number seitseteist. see puudutab äh, solidaarsusfondi kasutusele võtmist äh, pärast maavärinat Itaalias ja jällegi Rainer. suur tänu, ka siin ei hakkaks ma äh, üksikasjalikult Solidaarsusfondi kasutusele võtmise eeskirju käsitlema, seda me oleme ka täna hommikul juba piisavalt käsitlenud ja nagu te kõik teate, tegemist äh, on äh, erakorraliselt traagilise maavärinaga. kolmsada hukkunut kahju on üüratu ja esialgsete hinnangute järgi on ka nelisada haavatut ja tuhandeid ähm, neid, kes on muul moel saanud katastroofis kannatada ja on üsna selge, et kui tegemist on nii ulatuslike katastroofidega, siis äh, esitatakse taotlus solidaarsusfondile, nii kui Itaalia Äh, ametivõimud on teinud, äh, tegemist on siis äh, kümne miljardilise eurose taotlusega ja komisjon, nagu ma ütlesin, on esitanud oma taotluse kahekümne kaheksandal või mai nagu kahekümne kaheksandal augustil. tegemist on siin kogusummaga, mis hõlmab nelisada üheksakümne kolme miljonit lähtuvalt äh, Solidaarsusfondi eeskirjadest ja ma paluksin äh, esimees, et meie eelarve äh, raportöör ehk täpsustaks, kust see raha täpsemalt tuleb, sellepärast et loomulikult on tegemist erinevate eelarveridade kogumiga ja me peame kandma hoolt selle eest, et me peame kandma hoolt selle eest, et nendest erinevatest rahastamiste allikatest tulenevalt ei saa varjutatud teised parlamendi prioriteedid, nii et ma sooviksin seda kommentaari eelarveraportööri käest, aga kui tema poolt on kõik vastuvõetav, siis ma arvan, peaksime tegutsema võimalikult kiiresti. Noh. Jutta Haug. jah ma pean tunnistama, et ma ei ole kõike väga täpselt läbi vaadanud ja ma võin rääkida siin ainult eh, keskkonna küljest eh, ja rääkida sellest keskkonna poolest. ma küsitlesin komisjoni vastutavaid isikuid, küsisin, küsisin neilt, kas tekib mingisuguseid probleeme seoses eh, näiteks live programmi elluviimisega või teiste äh, programmide elluviimisega ja komisjoni töötajad vastasid mulle, et ei, programme, programmid sellele ei kannata, vastasel korral ei eraldataks äh, rahasid ja, ja niisiis paistab esialgu, et probleemi ei ole, aga teiste valdkondadega ma ei ole tegu-, tegelenud veel ajapuudusel ja seda ma pean veel uurima. ma olen ka keskkonnakomisjonis ja seal on meil arvamus võimalikult kiiresti vaja läbi saada ja sellepärast ma olen sellega praegu tegelenud. Äh, suur tänu, härra Surjan. suur tänu, härra esimees. kui me rääkisime Prantsuse metsatulekahjudest, siis äh, ma tahtsin juba rääkida sellest, et kui me räägime solidaarsusfondi kasutamisest äh,, siis äh, aruteludes oleme me alati rääkinud sellest, kui kiiresti Euroopas äh, me suudame reageerida. kui äh, Slovakkias põlesid metsad, siis suutsime me väga kiiresti toetada neid ja tegelikult äh, raha jõudis kohale alles pooleteise aastaga. ja selgituseks äh, öeldi, et võib-olla äh, taasmetsastamist ei saa isegi toetada ja ma arvan, et selliseid asju me peaksime muutma, kui Euroopa Liit ei suuda kiiresti abi osutada katastroofide puhul, siis äh, kui tegutsemine pole kiire, siis miks äh, mitte keskenduda hoopis pikemaajalistele meetmetele, nagu just nimelt taasmetsastamine ja muud sarnased algatused. niisiis, ma leian, et oleks mõistlik meie rahandussüsteeme äh, viia paremini kurssi äh, reaalse eluga ja muuta need märkimisväärselt tõhusamaks ja ma arvan, et seda eeldatakse meilt ka, kui me räägime, miks inimesed näiteks osalevad valimistel või ei osale valimistel ja miks valimistel osalus on väike, siis äh, nemad seavad just küsimärgi alla meie tõhususe ja kui me astuksime selliseid samme, siis äh, see aitaks neile tõestada meie tõhusust. suur tänu! on selge, et solidaarsusfondi osas, üleilmastumise fondi osas, kuid ka teiste tegevuste puhul esineb järjest sagedamini vajadus tegutseda kiiresti. see tähendab seda, et me peame ühtlasi olema suutlikud otsustama kiiresti poliitilisel tasandil ja pärast peab meil olema ka haldussuutlikkus, mis võimaldaks meil kiiresti neid vahendeid kulutada ja näiteks võib siin tuua lisaks härra Surni poolt mainitule toitlusrahastu, mille kohase komisjon, ettepaneku komisjon tegi eelmisel aastal selleks, et aidata väga vaeste riikide talupidajaid näiteks Aafrikas, kes kannatasid nafta, väetise, seemne hindade tõusu tõttu ja kes ei olnud valmis ette valmistama järgmise aasta saaki. paraku kulus üle kuue kuu selleks, et poliitiliselt kokku leppida nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel. ning äh, siis kõik äh, rakendamise tähtajad lisandusid sellele ning kokkuvõttes äh, talupidajad seda abi ei saanud õigel ajal. ja nii poliitiline kui majanduslik, sotsiaalne ja inimlik mõte selle asja juures äh, muutus oluliselt. selle üle tuleb mõelda, äh, valmistades ette eelarvet aastaks kaks tuhat kümmet ja arvestades äh, eelarve läbivaatamist, mille osas me ootame ka menetlust järgmiseks aastaks ja nüüd Raimar. Also in der Tat ist das ein Punkt, den wir in den vergangenen äh, Jahren immer wieder angemahnt. tõsi, tegemist on äh, millegiga, mida me oleme pidevalt nõudnud ja, ja sageli asjad venivad ja venivad, nii et me oleme pidanud häbitumbega, tundega ütlema, et meil otsuse langetamine võttis kaheksateist kuud. põhjuseid on palju, nagu esimees ütles. ja kui ma vaatan täna, tänaseid kahte päevakorrapunkti Solidaarsusfondiga seoses äh, Tormi Klaus ja Itaalia maavärinad, et siis eh, tegelikult eh, need eh, toimisid, toimusid suhteliselt hiljuti võrreldes varasemate sedalaadi juhtumitega ja meie reaktsioonidega. jaanuar kaks tuhat üheksa torm, aprill kaks tuhat üheksa maavärinad ja eelarve komisjoni otsus on juba meie ees. ma arvan, et asjad paranevad, loomulikult me võiksime veel kiiremini tegutseda, aga üldiselt ma leian, et äh, solidaarsusfondi ja globaliseerimisega kohanemise fondi puhul on meil vaja kiiremat tegutsemist, see on selge, ja me ei ole rahul selle olukorraga, mul on kahju, et komisjon ja liikmesriigidki ei ole teinud head koostööd näiteks põllumajanduse puhul otsemaksete äh, kiirem, kiirem teostamine, likviidsuse tagamine farmides, et tagada, et neil oleksid rahavood, sest et äh, ka, ka põllumajandust, eriti piimandustööstust mõjutavad äh, globaliseerumise nähud. ja meil ei ole õnnestunud praegusel hetkel äh, paindlikkust õnnestunud saavutada ja paistab, et rahad äh, vabanevad alles esimesel detsembril. me oleme küsinud äh, põllumajandusvolinikult äh, ja, ja kõigilt teistelt alati võimudelt, kas on võimalik rahasid vabaks lasta juba varem, aga sellepärast, et, et tõelises maailmas, reaalses maailmas inimesed ei mõista, miks asjad venivad. ja inimesed ju ei taha demonstreerida, nad tahavad, et äh, me tegutseksime, mitte ei annaks tühjasid lubadusi. kui raha on, äh, kui me juba lubame raha, siis me peame tegutsema kiiremini, äh, vabandust, et ma niiviisi sattusin hoogu, aga ma tahtsin selle südame pealt ära rääkida tänan, raportöör ja proua Matera on soovinud sõna. suur tänu, esimees. ma kasutaksin võimalust ja tervitaksin kõigepealt teid ja ka kõiki teisi kolleege. ma palusin sõna sellepärast, et tegemist on probleemiga, mis on mulle südamelähedane, mina olen uus Itaalia liige Euroopa Parlamendis, ma olen selle komisjoni täisliige ja mind valiti Lõuna-Itaalia valimisringkonnast ja sinna kuulub äh, siis äh, ka Abruzzo piirkond, mis äh, kahe tuhande üheksanda aasta aprillis kannatas ma-, maavärina all. nagu te olete kuulnud massimeediast ja ka ja ma võin öelda, et mina isiklikult olen näinud, millist kahju äh, see looduskatastroof tekitas meie kodanikele ja meie hoonetele. ma külastasin augustis alles kahte erinevat kohta. nüüd ma olen vaadanud Euroopa Komisjoni ettepanekut kahe tuhande üheksanda aasta eelarve projekti para-, eelarve parandamise kohta ja neljasaja üheksakümne kolme miljonilise eraldise kohta Solidaarsusfondist. siinkohal ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et siiamaani on Euroopa Komisjon eraldanud äh, rahalisi vahendeid Itaaliale vastavalt äh, Itaalia valitsuse nõudmistele, äh, tunnistades erakorraliselt tõsist kahjude olemust Äh, loomulikult tegemist oli tõsise looduskatastroofiga ja nüüd meie Euroopa Parlamendis, äh, esindades kõiki Euroopa kodanikke, peame tagama, et äh, me jätkuvalt toetame Euroopa Komisjoni algatust ja oleme solidaarsed nende inimestega, kes on kannatanud ja, ja et abivahendid, mis on ette nähtud sellisteks puhkude, puhkudeks, saaksid tõesti edasi anta antud. tavaliselt see protsess võtab aega poolteist aastat. siiamaani on komisjon ja Itaalia valitsus tegutsenud kiiresti koostöös ja kui selline tempokus jätkub, siis on võimalik ehk esitada, osutada abi juba enne, kui aasta saab ümber. nii et ma pöörduksin teie poole ja Euroopa Liidu teiste rahvaste poole palvega näidata üles solidaarsust, sellepärast et äh, üks meie alustalasid, äh, meie Euroopa Liidu alustalasid on ju just nimelt solidaarsus, aitäh! suur tänu, lugupeetud kolleeg! ma tuletan meelde, et päevakorrapunkt kuusteist 16 globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Saksamaal ning samuti punkt seitseteist, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmine Itaalias. Need mõlemad tulevad hääletusele eelarvekomisjonis viiendal, kuuendal ja kaheksandal oktoobril ja nagu Matera ka soovis ja nagu härra Pööge välja pakkus, võimaldab me see, võimaldab meil see teha kõik selleks, et need vahendid võiksid olla äh, kasutusvalmis aasta lõpuks. suur tänu ja veel üks punkt. kaheksateist, tegelikult me juba hääletasime, see oli ülekanne, vabandust, vabandust, ütleb esimees päevakorrapunkt kaheksateist on äh, esitlus, mis puudutab äh, paranduseelarvet number üheksa, hääletust ei ole. Da haben wir jetzt gerade drüber geredet. Es ist wie immer ähm, die. Ja. me just rääkisime sellest, äh, tegemist on jällegi paranduseelarvega ja paranduseelarve eesmärgiks antud juhul on tagada, et me saaksime taga et me saaksime ellu viia meie eesmärgipärased tegevused. ja siin on konkreetsed arvud ära toodud, nii et ma kavatsen teha seda, et ma vaatan, kust need rahad on tulnud ja aga ja, ja hiljem oktoobrikuus saan ma teile täpsemalt selgitada, kui ma olen üksikasjalikult äh, läbi vaadanud kõik, kust need rahad tulevad. komisjon on küll öelnud, kust need rahad tulevad, aga, aga ma arvan, et me peame tõesti tagama seda, et äh, sealt, kust raha võetakse, see raha kadumine ei äh, tekita kahjusid. ja siis me võime sellest täpsemalt rääkida. aitäh, Juta Rainer Pööge! hääletamise kuupäevad seitsmeteistkümnendale kaheksandale ei sobi. kui ühel puhul me ütleme viies, kuues, kaheksas oktoober ja siis võtame päevakorrapunkti kaheksateist, siis seal on kirjas kahekümne kaheksas september. ja siis äh, ühes dokumendis on meil kirjas äh, esimene oktoober äh, ja, ja, ja nii edasi, et ma arvan, et me peaksime Äh, tege-, tegeleme sellega oktoobris. väga hea, võtame selle arvesse, et kõik oleksid rahul, kaasa arvatud muidugi Utah. suur tänu, kolleegid! ja nüüd äh, mõned teadaanded. kõigepealt päevakorra punkt number kakskümmend. ma rõhutan, et väga oluline on äh, vaadata koosolekute kuupäevi kogu Newsis olnud nimekirjale tuleb lisada viieteistkümnenda septembri koosolek teisipäeva pärastlõunal Strasbourgis, see on küll hetkel küsimärgi all, mille eesmärgiks on läbi vaadata Euroopa Parlamendi eelarveprojekt järgmiseks aastaks. lisaks selle, mida me, mida me rääkisime eile ja mida me kuulsime härra Vitellalt ja peasekretär Klaus Vellelt, nad teatasid meile, et parlamendi juhatus peaks oma seisukoha võtma kaheksandal septembril, seitsmendal septembril ja siis me võiksime oma koosoleku sellel teemal korraldada viieteistkümnendal septembril. ja siis on teil absoluutne kohustus osaleda, vastasel korral sa-, tabavad teid rängad karistused, näiteks kohvist ilmajätmine, täna meid, täna meie jõudis kohvi üsna hilja äh,, aga siis jäetakse teid üldse ilma. kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal septembril, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval vaatame läbi ja hääletame kõik äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad aasta kaks tuhat kümme eelarvet. ja teisalt äh, tutvustaksin teile, millised on, olid koordinaatorite koosoleku tulemused eile õhtul. leppisime kokku et koostame kirja projekti härra Šemeta kuulamise kohta. selle me saadame parlamendi presidendile siis eilse kuulamise tulemusena. meie ettepanek on anda positiivne hinnang ning võimaldada härra Šemetal asuda tööle eelarvevolinikuna praeguse komisjoni mandaadi lõpuni. tuletan teile meelde, et selle kirja tulemusel sellega kaasneb ka kahe ülejäänud komisjoni kiri, kes viisid läbi kuulamised kahe ülejäänud volinikukandidaadiga. ja menetluse jätk on siis resolutsiooni projekt, mille allkirjastavad fraktsioonid ja mis tuleb täiskogule kuueteistkümnendal septembril. ja sellisel viisil me teatame ja sellisel viisil see edastatakse ka siis komisjoni presidendile. palusin koordinaatoritel omavahel kokku leppida selles, kuidas jagunevad raportid, mis on meie komisjoni pädevuses mitte ainult äh, niinimetatud suured raportid, äh, mis puudutavad eelarvet, kuid ka muud raportid, olgu siis äh, regulaarne raport nagu minevikus, kus on olnud alaline raportöör või siis arvamused ja mõned õigusloomelised raportid, mis on sõltuma-, mis on sõltumatud eelarveraportitest ja mis on meie komisjoni pädevuses. eriti, mis puudutab alalisi raportööre, soovisin ma, et koordinaatorid teeksid ettepanekud lähtudes alaliste raportööride nimekirjast, mis on siiamaani olemas, neid on kaksteist, neid alalisi raportööre, selleks, et kas äh, kedagi kustutada või suurendada raportööride arvu, enamus koordinaatoreid pooldavad pigem raportööride arvu vähendamist, sest mida rohkem on alalisi raportööre, seda vähem saavad osaleda ülejäänud komisjoni liikmed. teatud valdkondades, konkreetsetes valdkondades on meil aga vaja järjepidevust ja seal on vaja määrata ametisse spetsialistid kes tegeleksid just nende küsimustega. seega ma paluksin, et kiiresti enne kolmapäeva, üheksandat septembrit koordinaatorid teeksid mulle oma ettepanekud ja siis me ka lepime kokku alaliste raportööride nimekirjas. ning lepime kokku selles, kuidas raportid jagunevad. kõik. koordinaatorid öö, otsustasid, et raportid jagatakse proportsionaalselt vastavalt äh, punktidele, mida antakse iga raporti eest ning punktid muidugi jagatakse laiali vastavalt meie kallile Honti süsteemile. raportööridele, koordinaatoritele saadame tabeli, mis selgitab Tonti süsteemi rakendamist meie komisjonis ja siis äh, sellest nad võivad juhinduda ning valmistada ette oma ettepanekud, kellele raportid antakse. otsustasime eile ka nimetada eelarvekomisjoni esindajaks institutsioonide vahelisse paneeli Galileo küsimuses. nagu te teate, Galileo programm, mis koosneb kolmekümnest satelliidist, mis on täielikult rahastatud Euroopa Liidu eelarvest. selle rahastamise otsustas kolm aastat tagasi Euroopa Parlament oma eelarvekomisjonis. Galileod haldab mitu organit, kaasa arvatud üks järelevalvenõukogu, milles on kolm Euroopa Parlamendi liiget, kaks neist ITRE komisjonist ja üks eelarvekomisjonist. sotsiaaldemokraatide ettepanekul nimetasime proua Hertsogi, kes hetkel siin ei ole, see meie esindajaks. ja lisaks rõhutasin koordinaatoritele, et kõik komisjonid, kaasa arvatud eelarvekomisjon, võivad kutsuda külalisi, eksperte, selleks, et korraldada kuulamisi, selleks, et viia ennast paremini kurssi äh, teema ne,, neile huvi pakkuvate teemadega, nagu me täna hommikul ka tegime. meil on teatud kuulamiste kvoot, mida me ei ole veel ammendanud ja sama puudutab delegatsioonide külaskäike. me võime saata delegatsioone välja koha peale vastavalt meie töökavale, kui me leiame, et äh, komisjoni liikmetele äh, oleks kasulik, kui nad saaksid sõita koha peale ja uurida, kuidas äh, rahalisi vahendeid kasutatakse või millised on probleemid või kahjustused. kas seda võimalust ei ole me piisavalt ära kasutanud esimesel poolaastal? ja seepärast on meil siin võimalusi. eelarvekomisjoni liikmetena loomulikult me tahame Euroopa Liidu raha kokku hoida, me ei hakka reisima reisimise lõbu pärast, aga kui vajadused tekivad, siis me võime öö, neid vahendeid kasutada. leppisime kokku ka selles, et me peame täpsustama, milline saab olema delegatsioonide koosseis eelarvekomisjoni koordinaatorite kohtumistel, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohtumistel, mis on meil nõukoguga ja väliskomisjoniga, kolmepoolsetel kõnelustel ja lepituskoosolekutel nõukogu või siis juhatusega, kui tegemist on parlamendi eelarvega võtsime vastu aasta kaks tuhat kümme koosolekute ajakava ja uutele liikmetele teadmiseks. ma arvan, et äh, nende, neil on hea meel teada, et nad võivad juba kavandada oma tegevust praegusest hetkest kuni kahe tuhande kümnenda aasta lõpuni ning äh, selle põhjal on näha, et äh, aasta kaks tuhat kümme kolmesaja kuuekümne viiest päevast jäävad mõned ka vabaks, et liikmed võiksid tegeleda mõningate meeldivamate küsimustega kui tööküsimused. rääkisime ka Europolist, kuid Juta Haug äh, selgitas juba meile seda küsimust. kas on muid küsimusi? jah, Helga yeah,. Uh, other... tänan, mul on veel üks küsimus. mõned nädalad tagasi jagati välja dokument et võib-olla septembrikuus toimub eelarvekomisjoni või juhatuse koosolek Stockholmis. kas see on endiselt aktuaalne või mis toimub? Euh, ei, eelarvekomisjon ega juhatus ei tegele sellega. tegemist on eelarvekomisjoni delegatsiooniga, kelle Rootsi eesistuja kutsus Stockholmi kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal septembril ja kutsutud on eelarvekomisjoni esimees ning kaks äh, pearaportööri ja vastavalt heale tavale kui, kui sõidetakse mõnda liikmesriiki, siis kutsutakse ka eelarvekomisjoni liikmed, kes on sellest liikmesriigist pärit, seega härra Ferm on ka kutsutud. ja loomulikult me anname teile pärast aru, äh, kõnelustest, mis me, mis siis leiavad aset Rootsi kui eesistujaga. härra Portasel on ka küsimus. Eh, eh, eh, jah, mul on küsimus või kaks küsimust pigem. kõigepealt ma tahaksin kuulda rohkem selle viieteistkümnenda septembri kohtumise peale, mis puudutab eh, Euroopa Liidu eelarvet. kas see mõjutab kuidagi muudatusettepanekute esitamise tähtaega? kas muudatusettepanekute esitamise tähtajad jäävad jõusse või kuidas? meil oli üheksas september seatud tähtajaks. see puudutas eelarve seda kõnealust osa see oli minu esimene küsimus ja teine küsimus. meie komisjonis on peaaegu üheksakümmend liiget. ja pooled neist pea on uued liikmed. möödunud kord, kui parlamendi koosseis muutus, kas siis eh, tehti ka mingi koolitus uutele liikmetele, kus selgitati eelarvemenetluse üksikasju? selleks võiks kuluda kolm-neli koosolekut ja ma arvan, et uutele liikmetele oleks sellest suur abi. enamik meie liikmetest ju teavad hästi, kuidas on asjad liikmesriigi eelarvete puhul liikmes, me teame, kuidas liikmesriikide eelarveid koostatakse, aga Portugalis on toimunud asjad hoopis teistmoodi eelarvet koostame teistmoodi, kui Euroopa Liidu eelarvet koostatakse ja ma ei arva, et see ainult Portugali probleem oleks. meil on tegevkulud ja kapitalikulud. aga kuidas on Euroopa Liidu eelarvega, oleks hea, kui saaksime koolitust. Euh, suur tänu, lugupeetud kolleeg. Äh, mis puudutab teie esimest märkust, tähtaeg muutunud ei ole muudatuste esitamiseks viieteistkümnes september on see ning see langeb kokku kuueteistkümnenda septembriga, mis on fraktsioonide muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, see ei ole just ideaalne, aga see on ainus lahendus hetkel. ja teie teine märkus, teil on täiesti õigus. kõik fraktsioonid siin võib-olla ei ole mitte samas olukorras, mõnedel fraktsioonidel on äh, vahendeid ja nad on juba teinud algatusi selleks, et anda täiendavat informatsiooni oma uutele liikmetele. teiste jaoks on see keerulisem. ma uurin, mida me saame ette võtta, ma olen täiesti nõus teie murega, ka mina. mind ennast valiti esimest korda nagu Raimerit aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa Euroopa Parlamenti. ja ma valisin eelarvekomisjoni. mul kulus üle kuue kuu selleks et ma õpiksin esitama muudatusettepanekud. ja nii, et see läbi läheks. Teie muidugi äh, õpite kindlasti asjad selgeks kiiremini kui mina. raske on selle asja juures see, et meil saab olema väga palju tegemist ja osaleda hääletusel eelarve hääletusel on parim koolitus. kuid nii või naa me üritame teha nii, et te saaksite võimalikult palju teavet enne, kui me selle kallal asume. rohkem sõnasoove ei ole, ma tänan kõiki liikmeid, osalejaid, assistente, tõlke.